Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunast. kas palun te, paluksin teil praegu kohtadele istuda ja alustame koosolekuga. aitäh äh, vaikushetke eest ja alustame siis päevakorra äh, kinnitamisega. Te olete saanud tänase koosoleku päevakorra projekti, kas on vastuväiteid, küsimusi? härra von Nistelrooy, palun. aitäh. homme on äh, hääletus äh, kell üheksa, aga ma sain teada, et vähemalt minu kolleegidel on raske siia jõuda kella üheksaks. kas on vastuväited, et me võiksime alustada hääletusega kell ühe, üheksa kolmkümmend või kell kümme? aitäh küsimuse eest me alati vastame sellele küsimusele, te teate, et ma üritan vältida seda, et meil oleksid hääletused äh, kell üheksa hommikul, sest äh, tihti regionaalarengu komisjoni liikmed ei jõua siia õigeks ajaks, aga ma tean, et äh, seekord on meil ainult üks hääletus, mis puudutab Euroopa Liidu alpipiirkonna strateegiat ja pärast seda kella kümnest, üheksa kolmekümnest on meil eh, eelarvekomisjonist külalisraportöör Jens Kaier, kes eh, räägib meile Euroopa Liidu üldeelarvest ja siis me jätkame meie komisjoni muude teemadega, nii et väga raske on äh, leida aega selle hääletuse jaoks muidu, nii et sellepärast on hääletus seekord kell üheksa. So I'll accept that this is acceptable okay ma siis äh, lähtun sellest, et kõik on nõus sellega ja seega on meil päevakord kinnitatud. ja nüüd päevakorras juhataja teadaanded, mul on hea meel teile teada anda mitteametlikust ministrite kohtumisest Amsterdamis kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail. meil oli hea delegatsioon seal Regionaalarengu Komisjonist proua Vestfaal, kes on meie linnalise tegevuskava raportöör, härra von Nistelrooy, härra Omar Džeemi, kes on meie aseesimees, härra Olbricht, Urban interrühma esimees. nii et meie delegatsioon osales siis mitteametlikul ministrite kohtumisel mina äh, osalesin aruteludes ja mul on siin hea meel jälle, et meil on siin äh, ka volinik Kretsu ja mina oma sõnavõtus äh, ütlesin, et parlament toetab see linnalist tegevuskava ja tervitasin Amsterdami pakti äh, ja selle mõju linnalisele poliitikatele ning ma kutsusin üles ka komisjoni looma linnade saadiku ametikoha, kes siis äh, koordineeriks neid Euroopa Liidu poliitikaid, mis puudutavad linnalisi, linnalist keskkonda. minu sõnavõtu aluseks oli raport, mille meie komisjon vastu võtnud ja meie seisukoht linnalise ähm,, linnade tegevuskava ja Amsterdami pakti kohta ning äh, kohtumisel ähm, ministrite kohtumise ajal oli Amsterdamis ka regionaal, regioonide komitee kohtumine, kus oli väga huvitav arutelu linnade rolli, rollist ja Amsterdami paktist ning kõik meie delegatsiooni liikmed osalesid samuti ka nendel aruteludel. samuti ka mina lõpparutelul äh, ja seal osales ka siis äh, volinik Kretsu, nii et me olime väga tugevalt esindatud äh, ministrite kohtumisel ja regioonide komitee kohtumisel. ja ma arvan, et äh, me võime rahul olla mm, sellega, mida me seal tegime. ja nüüd lähme meie tänase päevakorra kolmase punkti juurde, arvamuste vahetus regionaalpoliitika voliniku Corinna Kretsuga ja me siis keskendume linnade tegevuskavale ja perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist rakenduskavade järelhindamisele. mul on hea meel tervitada siin jällegi proua Kretsut, meie eelmine mm, ühine koosolek oli jaanuaris ja mul on hea meel taas kord teid tervitada Regionaalarengu Komisjonis. pärast teie sissejuhatavat sõnavõttu annan sõna Regionaalarengu Komisjoni liikmetele, et nad saaksid teile esitada küsimusi, teha omapoolseid märkusi ja alustan äh, fraktsioonide koordinaatoritest. lugupeetud kolleegid, äh, umbes äh, neli, neli, kolmkümmend, kuusteist kolmkümmend peab volinik lahkuma, kas see on nii, on küll jah, kui väga vaja, siis võib ka volinik veidi kauemaks jääda, nii et äh, nagu tavaliselt aega on vähe, annan kohe sõna volinikule ja siis jätkame aruteluga. proua Kretsul ei ole mikrofon sees kahjuks. Äh, lugupeetud kolleegid, tere päevast ja aitäh äh, kutse eest osaleda sellel koosolekul, see on kindlasti väga ajakohane, sest praegu on tõesti kaks väga olulist projekti käsil, nagu proua äh, esineja just ütles, kaks nädalat tagasi olime koos Amsterdamis äh, koos regionaalarengu äh, komisjoni suure delegatsiooniga, esitasime siis linnade tegevuskava, teisalt aga homme osalen Euroopa konverentsil Sofias, kus ma tutvustan mõningaid esimesi järeldusi, mis puudutab siis kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rakenduskavade järelhindamist. räägiks veidi mõlemast sündmusest ja siis jätkake oma aruteluga. alustagem kõigepealt, kõigepealt Amsterdami kohtumisest. linnade tegevuskava kinnitamine tähendab meie mitmeaastase töö kulminatsiooni, see on hõlmanud erinevaid partnereid ja institutsioone, eelkõige Euroopa Parlamenti, tahaksin kasutada võimalust selleks, et tänada teid väga selle jätkuva toetuse ja panuse eest Kerstini Vestfali linnalise mõõtme raport Äh, on olnud väga äh, suureks abiks, te olete teinud äh, aktiivselt tööd linnade interrühmas ja see ongi väga otsustava tähtsusega olnud, et miks meil on õnnestunud nii kaugele jõuda linnade tegevuskavaga. ja see on olnud unikaalne poliitiline protsess, aga mina arvan, et nüüd meil algab uus ajastu. nagu ma ütlesin Amsterdamis ministritele, Äh, linnade tegevuskava äh, kokkulepe, seda tuleks vaadelda teiste oluliste äh, sündmuste mm, taustal, nagu näiteks Maastrichti leping, millega loodi regioonide komitee, juurutati proportsionaalsuse põhimõte, loomulikult toona olid äh, olukorrad on väga teistsugused võrreldes nendega, mis meil praegu on, aga nii toona kui ka praegu vajame me tugevat ja ühis, ühinenud Euroopat, mis on võimeline kogu oma energiat koondama ja ükskõik, kas tegemist on suurte või väikeste linnadega, linnad on meie ähm, lähemuseks, äh, lähedasemaks äh, sidemeks äh, kodanikega, kes elavad, kolm kodanik-, Euroopa Liidu kodanikku neljast elavad linnadest. linnad on väga olulised äh, näiteks rände, kliimamuutuste kontekstis. Äh, need on tuleviku laboratooriumiteks ja seetõttu ma tõesti väga usun, et igaühe huvides äh, on see, et linnade puhul võetakse nende olukorda arvesse, võetakse arvesse ka teisi linnu puudutavaid mõõtmeid, linnade lähiümbrust ja seetõttu ongi siis välja öö, käidud see linnade tegevuskava selleks, et parendada rahakasutust, paremini jagada oma teadmisi äh, ja seda tehakse eelkõige uuel innovatiivsel meetodil, kaasates olulisi partnereid. partnerlused, mis on ette nähtud linnade tegevuskava raames, hõlmavad komisjoni, linnu, piirkondi, huvitatud osapooli ning need tagavad selle, et me ei jäta kedagi kõrvale, et mitte ükski oluline protsess Euroopa Liidu tasandil ei toimu ilma tiheda ko koostööta linnadega. me teeme tööd selleks, et linnade tegevuskava peegeldaks meie igapäevastes töös, nagu näiteks meil on sisene koordineerimine äh, igal tasandil ette nähtud ja me üritame leida meetodeid Eh, saavutamaks seda, et Euroopa Liidu õigusaktid oleksid eh, nii-öelda linnadesõbralikud, et meil oleks eh, veebis ühtne pöördumiskoht linnadele, kui tegemist on linnaliste probleemidega ning me oleme alustanud partnerlustega, mis puudutavad õhukvaliteeti, rändajate kaasamist ja ja oluline on ka, et linnade tegevuskava võetakse arvesse ka ÜRO äh, äh, eesmärkide puhul. ja see on väga oluline ka hindamise puhul ning äh, homne konverents, mis puudutab järelhindamist äh,, see on ka suurepäraseks võimaluseks äh, nendest poliitikatest kokkuvõtteid teha ja ning tagada seda, et tulevikus toimuks töö veelgi tõhusamalt. komisjon tuleb dokumendiga välja sügisel, aga ma saan teile juba kinnitada, millised saavad olema meie peamised järeldused. kõige olulisem on see, et kõik liikmesriigid said kasu ühtekuuluvuspoliitikast, sellepärast et investeeringud ühes riigis Äh, loovad äh, majanduskasvu ja töökohti ka teistes äh, riikides, nagu näiteks mõt-, mõelgem sellistele projektidele, mida me teame, et kui paljud neid, neist hõlmasid teenuseid ja kaupu, mis tulid teistest riikidest kolm miljardit eurot eh, kasutati ära kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja enamus nendest vahenditest läks ühtekuuluvuspiirkondadele, eelkõige nendele riikidele, mis liitusid Euroopa Liiduga alates kahe tuhande neljandast aastast. me soovisime poliitikat kujundada kõigi äh, piirkondade jaoks, see on tõeline Euroopa poliitika, me saame selle üle olla uhked ja viimasel koht-, kohtumisel siin jaanuaris me arutasime uue perioodi mõju ja järelhindamisega me oleme siis kogunud tõendeid selle kohta, et mida me tegime aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. toon mõningaid näiteid. tänu ühtekuuluvuspoliitikale üheksasada tuhat inimest on leidnud töökoha, tänu ühtekuuluvuspoliitika kuus 6 Äh, miljonit äh, inimest said äh, juurdepääsu puhtale joogiveele, kaks tuhat viis, kakssada viiskümmend tuhat VKE-d said investeeringuid, mis võimaldavad neid, neil tagada töökohti tulevikus see ei ole aga kõik, järelhindamine ei anna meile mitte ainult äh, teavet mõju kohta, vaid võimaldab meil olla ka ähm, aruandekohustuslikud selles osas, mida me teeme, see suurendab läbipaistvust ning äh, võimaldab meil tuvastada neid valdkondi, kus me saame veelgi paremat oma tööd teha, kus meil on vaja oma poliitikat parem, paremini teeniks kodanikke nagu te teate, me oleme juba arutanud ähm, arutelusid, alustanud arutelusid, mis puudutavad kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset perioodi ning ma tahaksin tänada kõiki teid ja ka proua Mihhailovat äh, selle eest, et äh, see arutelu on juba ähm, alustatud, väga oluline on see, et äh, meil õnnestub äh, mõlemal rindel tegutseda, me peame tagama selle, et see poliitika tõesti annab äh, meile tulemusi ja teisalt me peame tõesti äh, tagama ka selle, et me inimest teavitame sellest, mida me oleme teinud. ma tänan teid äh, toetuse eest ja nüüd ootan huviga meie mõttevahetust. Be... suur tänu, nüüd saame alustada küsimuste, ettepanekute, arvamustega koordinaatoritelt. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, suur tänu, et taas olete tulnud meie komisjoni. suur tänu ka kogu teabe eest, mis meile andsite. minus tekitas see paar küsimust, mis puudutab ähm, planeerimist meieni on jõudnud info, et ekspertrühm osa lihtsustamise rühmast on siis teinud ettepanekuid regulatsiooni muutmiseks. millal need ettepanekud esitatakse, milline on komisjoni plaan, kas äh, veel enne äh, pühasid, enne sügist või millal? viimati täiskogule rääkisime EFSI asjade seisust ning komisjon ütles, et komisjon äh, on kavas ühisõdade määrust muuta, mis siis äh, puudutab äh, EFSI ja struktuurifondide omavahelist suhet, eriti mis puudutab EFSI investeeringute platvormi ja et julgustada ähm, rahastamisinstrumendi kasutamist, millal see on siis ette nähtud, et ähm, seda tehakse? see puudutab parlamendi õiguslikke pädevusi, nii et meie jaoks oleks oluline seda teada. kas te saaksite meile öelda kuupäeva ja ajakava? ja sarnaselt parlament esitab omaalgatusliku ettepaneku selle kohta, milline peaks olema finantsinstrumentide garantiide na, nagu EFSI ja muud instrumendid ja grantide omavaheline suhe eelkõige, siis me koostame omaalgatusliku raporti ähm, ja nimetame seal ka uuringuid selle kohta. tahaksin küsida, et kas see on ka teie prioriteediks. ja kolmandaks see ettepanek, see ettepanek, mis on toodud meie komisjoni, mis puudutab struktuuri fonde ja nende reformimist, siis siin on mm, ette nähtud teatav, teatav rahastus äh, selle jaoks, kas te saaksite natukene seda täpsustada, kuidas see mõjutab neid eesmärke, mis meie oleme endale seadnud tehnilise abi jaoks, ehk siis rahastuse kasutamine ja et väga selgelt on vaja võimekust tõsta piirkondades. kas te saaksite meile natuke rohkem rääkida sellest, äh, kuidas see kõik tasakaalus äh, on? me, meie komisjon muidugi jagab, jagab ka oma pädevusi näiteks majanduskomisjoniga, aga tahaksin teada, milline on teie perspektiiv sellele kõigile? ja lõpetuseks veel, viimati rääkisime vajadusest kui vaadata seitsmendat äh, ühtekuuluvusraportit, see tuleb siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus, meil on vaja pidada arutelu selle üle, kuidas äh, uusi reegleid välja töötada, kuidas teha koostööd, see võib äh, tulla liiga hilja, kaks tuhat üheksateist on valimiste aasta, kaks tuhat kakskümmend on meil juba uus komisjon, nii et me kaotame jällegi kaks aastat, see on selge nagu ka seekord juhtus. kas te saaksite täpsustada, milline see ajakava on, sest ütlesite, et me alust-, oleme alustanud arutelu ühtekuuluvuse tuleviku kohta, jah, see on tõsi, aga aga äh, kõik äh, Euroopa institutsioonid peaksid seda arutelu pidama koos, see ongi ju asja ilu, et äh, me kõik teeme seda koos. ja oluline on siin tegutseda kiir-, kiiresti artikli kuusteist raporti üle toimub arutelu ja sellele hääletakse äh, aasta lõpul, nii et meie oleme valmis edasi samme astuma, aga millised on teie kavad, aitäh! aitäh, proua Kreiu, palun! suur tänu, proua esimees, proua volinik, ma pean kõigepealt vabandama kolleegi proua Vestfaali, ta oleks hea meelega siia tulnud, eriti kuna see Amsterdami pakti teema ja linnalise arengu teema on päevakorras, aga paraku on ta haige ja ei saa seetõttu täna siin olla. ma usun, et ta ise on selle üle kõige rohkem pahane. kuid mul on hea meel, et linnaline mõõde on teema, mida eesistuja on väga tugevalt ka rõhutanud, ma arvan, et meil on tõepoolest vaja siin lahendada väga suured väljakutsed erinevates valdkondades, linnad on igal juhul väga oluliseks partneriks igas vallas ja me peaksime neid toetama ja see, mida teie ütlesite, see, mis komisjonis, komisjonil nüüd plaanis on, läheb muidugi õiges suunas, aga arvan, et meil on siin veel ruumi, et asju veelgi parandada linnades on meil kindlasti ühelt poolt kõige paremad eeldused, et ähm, teha edusamme. samas valitsevad linnades tihtipeale kõige keerukamad sotsiaalsed olukorrad, sotsiaalsed tulipunktid, isegi ähm, isegi üsna rikkad linnad vajavad äh, tihtipeale meie tuge ja sellepärast arvan, et on väga oluline, et see teema meil päevakorras on mul oleks teile ka üks küsimus, mis puudutab ähm, perioodi kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend hindamist. Ähm, härra Lambert juba ütles seda, et ähm, me tegelikult peame juba arutelu järgmise ühtekuuluvusperioodi üle ja mitte kõik ei ole ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ma kuulen üha sagedamini, et me peame parandama need vead, mis ühtekuuluvuspoliitikas on ilmnenud. kas teie saaksite ehk öelda paari-kolme lausega, millised on need kõige halvemad kogemused, mis me tegime aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja mis olid kõige suuremad eduelamused? selline lihtne küsimus, ma arvan, et on väga oluline ka rääkida neid, nendest kogemustest, et seda arutelu mõjutada. ja ka see, mida kolleeg mainis järgmiste kuude töökava kohta, jah, arvan, et ka see on oluline. kõik see, mida me praegu teeme, ükskõik, kas tegemist on uue instrumendiga tehnilise abi jaoks või, või äh, omnibusmenetlusega, või laenude ja grantide hindamisega. kõik need arutelu puudutavad mitte ainult praegu aktuaalseid teemasid, vaid ka ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, nii et siin tuleb tõepoolest olla ettevaatlik ja mul oleks hea meel, kui te saaksite meile anda paar näpunäidet või paar viidet selle kohta, millised on teie plaanid. tundub, et äh, mõned inimesed komisjonis arvavad, et tulevikus saab kõike teha laenude ja finantsinstrumentidega, mina seda hästi ei usu. ja kui me nüüd äh, püüame EFSI ja ESIFi nüüd jällegi kokku tuua, siis mul tekib küsimus, et kus see võimendusefekt tegelikult peaks tulema, et ka erakapitali investeeritakse, kus see peaks tulema, kui nüüd äkitselt ka struktuurifondid peaksid, peaksid äh, siin äh, kaasa aitama, et Junckeri kava ellu viia. nii et äh, ma arvan, et äh, see on teema, mida me peame väga täpselt jälgima siin komisjonis, aga uskuda, et uued investeeringute programmid äh, ja, ja laenud, mida jagatakse igal pool, on nüüd see lahendus millega kõik saab lahendatud, ma arvan, et see küll tõsi ei ole, see on vale tee ja see ei päästa ühtekuuluvuspoliitikat, aga ma ootan huviga meie edasisi arutelusid sel teemal. suur tänu, härra Tomašitš, ECR-i fraktsiooni nimel. Pojedine države članice u težnji prema održivom urbanom razvoju suur aitäh! üksikud äh, liikmesriigid peavad killustatusega tegelema oma haldussüsteemis. seega on selliseid piiranguid, mis tulevad harmoniseerimise puudumisest sel tasandil. seega ei ole võimalik hästi ka neid ähm, Äh, reserve või varusid äh, käsitleda. mis puudutab äh, linnaplaani, siis me peame kindlasti arvestama maa- ja linnapiirkondade erinevusega ning me ei tohi unustada neid teenuseid, mis äh, on olemas äh, suurlinnades äh, ja linnades ja mis maapiirkondades puuduvad. minu küsimus on selline, kas komisjon võib pakkuda mingisuguseid konkreetseid lahendusi selleks, et eemaldada sellised takistused linnade tegevuskavast? Herr Winton, Borvaldo fraktsiooni nimel. Eh, ruim twee weken geleden in Amsterdam eh, et ondertekenen van... Eh, mõned aastad tagasi eh, olime me väga õnnelikud selle üle, et me kirjutasime alla Amsterdami paktile ja seda me nägime teatud uue tegevuskava algusena. ja nüüd me peame seda lihtsalt ellu viima ja partnerlus viimase kuue kuu jooksul eh, on tugevnenud Eh, Holland on ka sellesse väga palju panustanud, me oleme reisinud, eh, kohtunud ekspertidega ja ka Euroopa Parlament on andnud oma panuse. Jan Olbricht näiteks eh, kohtus meiega. ja kõik selleks, et Äh, hästi edasi liikuda, kuid meil on ka vaja rohkem vahendeid, et see linnade partnerlus saaks parimal viisil toimida. kui neid fonde ei eraldata, siis äh, Euroopa Komisjonil on olemas vahendid, et äh, tagada partnerluse toimimine, sest minu arust ei ole meil selleks lihtsalt piisavalt raha ja ma näen, et soov selles osas edasi liikuda on olemas ka eesistuja poolt aga me peame suutma kuidagi seda partnerlust eh, elus hoida ja tahaksin teada, mis volinik sellest arvab. nüüd minu teine eh, küsimus. Eh, väga tõsine töö on ära tehtud linnade tegevuskava kohta osas ja meie parlamendina tahaksime teada, kuidas äh, see edasi kujuneb, kui, milline on Amsterdami pakti roll äh, parlamendi töös. minu arust need ei ole omavahel väga hästi seotud, on vaja lahe, vahendeid, seadusandlust, äh, paremat teadmisi me teame, et äh, vahel on raske neid äh, vahendeid leida, kuid me tahaksime ka saada rohkem informatsiooni just selle partnerluse osas. kolmas äh, punkt on nüüd hinnangute, järelhinnangute andmine et äh, õppida sellest, äh, mis on äh, minevikus toimunud, on tegemist õppetundidega, mida me peame õppima ja vaatama, mis on siiamaani ära tehtud, kuidas on tehtud ja kuidas seda teadmist ja kogemust on uues etapis võimalik parimal viisil ära kasutada. aitäh! Thank you, thank you very much, Mr. suur tänu, härra Omartšev, palun. proua esinejana, aitäh, lugupeetud volinik palun lubage mul äh, tulla välja mõningate omapoolsete märkustega ja teha ka, või küsida teilt ka mõningaid asju. Amsterdami pakt. kaks äh, asja. esiteks, äh, see näitab seda võimekust, mis meil siin Euroopa Parlamendis on, leida uusi väljundeid ja tagada seda, et neid lõimitakse Euroopa Liidu poliitikasse. Need, kes asju mäletavad, äh, teavad, et äh, esimesed sammud äh, linnade tegevuskava suunas tehti siin Regionaalarengu Komisjonis, Euroopa Parlamendis ja nüüd, mis puudutab seda pakti, siis see näitab ka seda, et milline on regionaalarengu poliitika võimekus kohanduda uute väljakutsetega ja see kohandamisvõimekus on äh, väga oluline üldse selleks, et regionaalpoliitika edasi kestaks. see tähendab seda, et me ei tohi silmist kaotada seda, mis on kogu, kõigi poliitikate aluseks, millega regionaalpoliitika tegeleb. ma ei taha, et lõpuks meil oleks lihtsalt terve rida eraldiseisvaid eesmärke. me peame tähelepanu pöörama sellele, et see ühine alus, mis on suunatud äh, ühtekuuluvusele, alles jääks ja seda veelgi enam sellepärast, et me teame äh, ühtekuuluvuspoliitika raportist, äh, et me ei ole oma eesmärke veel saavutanud ja seetõttu ma arvangi, et meil on vaja rohkem ühtekuuluvust. mitte seetõttu, et eesmärke ei ole saavutatud, seda, see ei tähenda, et me peaks, et kuna eesmärke pole saavutatud, me peaksime selle poliitika küsimärgi alla panema, vaid me peame hoopis minema kaugemale. ja seetõttu tahaks rääkida teie kabineti direktori intervjuust, kes ei äh, varja seda, et äh, üle, et Euroopa äh,, et nõukogus ja komisjonis on äh, küsimärke, mis seonduvad kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse ühtekuuluvuspoliitikaga. see tähendab seda, et me peame äh, pühenduma kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sellele, et me tugevdaks äh, selle poliitika kõige peamisi äh, aspekte ning teine märkus puudutab arutelu, mis meil mõni päev tagasi oli meie komisjonis volinik Dombrovskisega ja see puudutas struktuurireforme. ma sooviks küsida teilt, proua volinik, milline on teie seisukoht regionaalarengu poliitika volinikuna selle kohta. meil oli siin arutelu ning oli palju kolleege, kes olid, väljendasid üllandust, üllatust volinikule, et jällegi soovitakse seda, et ühtekuuluvuspoliitika raha, vahenditest äh, rahastaks, äh, rahastataks selliseid reforme, mis äh, lähevad kaugemale kui ühtekuuluvuspoliitika, näiteks struktuurireformide puhul on juttu kohtusüsteemi reformist, seal on kindlasti seos regionaalarenguga, aga see seos on nüüd küll üsna laialdane. ja ma arvan, et äh, meil on vaja äh, kiirelt saada loodud töörühmade järeldusi selles osas, mis puudutab äh, lihtsustamist. meil on väga kahju, et komisjon loob äh, komisjone, kus on eksperdid, kes töötavad välja mingeid seisukohti ja kes äh, aga valitud saadikutele ei anna edastama töö tulemusi, see nõrgestab Euroopa demokraatiat, nii et väga oluline oleks, et äh, regionaalarengu komisjoni jõuaks ka selle töö tulemused, me jagame soovi äh, menetlusi lihtsustada, see on väga oluline selleks, et oleks meie poliitikaid ka võimalik korralikult ellu rakendada. ja mis puudutab poliitikate hindamist, siis me peame tegema ja järeldusi ja selle alusel siis korrigeerima neid asju, mis ei ole hästi toiminud, aga igal juhul soovime minna kaugemale ja veel kord siin teie ees tahaksin rääkida oma ettepanekust, minu fraktsioon seda ei jaga ja see seisneb selles, et me võiksime luua tingimuslikkuse, mis on seotud põhiõiguste austamisega. ma arvan, et tõesti on vaja tegeleda nende küsimustega, millega on tõesti probleeme, on riike, kus väga palju tarbitakse ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, kus aga ei peeta kinni põhiõiguste austamisest ja Euroopa väärtusi ei, ei austata. et äh, makromajanduslik äh, tingimuslikkus meil juba on äh, ja lähtutakse põhimõttest, et äh, eelarve puudujäägi kriteeriumi järgimine on väga oluline aga mina lähtun sellest, et meie väärtused ja põhiõigused on ka väga olulised ja väga kahetsusväärne on see, et väga paljud riigid, kes väga palju vahendeid saavad, nendest põhimõtetest kinni ei pea, nii et tulevastes läbirääkimistes on vaja mõelda sellistele mehhanismidele, mis võiksid mm, tugevdada Euroopa väärtustega arvestamist. proua Vana, palun suur tänu äh,, proua esimees, suur tänu, proua volinik, et on võimalik pidada seda arutelu äh, siin komisjonis just praeguses väga olulises etapis ees ootavad ekspost hindamised ning äh, komisjon on ju äh, ka just äsja vastu võtnud oma arvamuse, mis puudutab mitmeaastast äh, finantsraamistikku äh, nüüd minu küsimus käib linnade tegevuskava kohta. muidugi on tegemist suure saavutusega, et pärast äh, pikki arutelusid on see vastu võetud, parlament mängis siin ka olulist ja edumeelset rolli. meie fraktsioon on aga natuke pettunud selles, et äh, sidusrühmade ja et äh, kodanikuühiskonna kaasamine ei ole tegelikult kohustuslik, meie meelest oleks väga oluline, et nende kaasamine oleks kohustuslik, ehk siis vabaühendused, kodanikud üleüldiselt, kohalikud omavalitsused kaasataks. ja Amsterdami paktis on nüüd äh, selgelt öeldud, et sidusrühmade kaasamine ei ole kohustuslik, see on äh, võimalik. meie läheme kaugemale sellest ja majandus- ja sotsiaalkomitee võttis äh, käesoleva aasta veebruaris äh, samuti vastu arvamuse, mis äh, soovib, et see sidusrühmade kaasamine oleks kohustuslik. et tahaks teilt küsida, kuidas te kavatsete tagada selle, et tõepoolest sotsiaalpartnerid, omavalitsused, vabaühendused, kodanikud, et neid tõepoolest kaasataks linna tegevuskava äh, Äh, elluviimisse. ja et nad saaks tõesti esindatud. no teine küsimus puudutab mitmeaastast finantsraamistikku. Äh, hiljuti võttis õiguskomisjon ka vastu raporti selle kohta, sellepärast huvitaks äh, meid, me, mind ja meie, minu kolleege äh, Äh, milline on komisjoni seisukoht selles äh, osas ja eriti huvitav minu jaoks idee, et ühtekuuluvuspoliitika pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, äh, et selle puhul peaks tõesti kaaluma seda, et mitte võtta kõige aluseks ainult skp elaniku kohta, et see ei oleks ainukeseks aluseks ühtekuuluvuse äh, vahendite äh, jaotamiseks. selle asemel oleks või, või võiks ka näiteks äh, sotsiaalseid kriteeriume või vaesust äh, või ähm, või võrdusõiguslikkuse eest võitlemist kriteeriumiks võtta. ma lugesin suure huviga ka teie kabineti juhi äh, intervjuud, kus ta oli väga selgelt selle vastu, et äh, skp põhine jaotamine asendaks teiste kriteeriumitega, aga see ei olegi nii mõeldud, ma kindlasti ei taha seda asendada, aga lihtsalt võiks kasutada veel lisaks muid kriteeriume, mille põhjal vahendeid jagada. ja viimane küsimus, ma nõustun ka kolleeg Konstantse Kreeliga, et äh, mis puudutab EFSI fondi ja Junckeri kava kasutamist, äh, nimelt äh, mis puudutab riske, kui, kui, kui vahendeid ei, ei ole piisavalt, ma esitasin selle ka teie kolleeg Kadanenile, et äh, et äh, need, äh, ühesõnaga, kõige suuremaid äh, riske peaksid nüüd kandma struktuurifondid vastavalt uutele juhistele komisjonist, mitte EFSI. see on minu meelest küll kaheldav. aitäh ja rõõmu! suur aitäh! Äh, volinikule, et ta täna siin meiega on. ma kasutan juhust, et esitada üks küsimus aastateks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend ja võib-olla te saate vastata uue programmeeringu kohta. me saame aru, et vana äh, programmeeringu periood äh, on varsti käes, kuid nüüd me saame eelarve komisjoni käest juba dokumente, mille põhjal me saame teha esimese järeldusi. mitte ainult Itaalias toimub selline eh, kulutuste suur kasv. ma arvan, et on väga oluline teada, kui suur summa katab neid äh, tagasiulatuvaid äh, projekte. me tahame teada, missuguses protsendis või missuguses hulgas seda raha kasutatakse ära igas äh, liikmesriigis, nii et me saaksime täpselt selgeks, kui suur on see kulutuste tase liikmesriikides. Need tagasivaat-, ulatuvad kulutused projektide põhjal neid võiks üldisesse eelarvesse Äh, sisse viia. tihtipeale on tegemist väga äh, kehva kvaliteediga projektidega, mis ei saavuta äh, eriti häid tulemusi piirkondades. ja võib-olla me peaksime eelarvekomisjoniga koostöös läbi vaatama tagasiulatavalt eraldiseisvalt iga liikmesriigi jaoks ja siis on mul uue perioodi jaoks paar äh, märkust või ettepanekut. mis puudutab nüüd neid pädevaid äh, organeid äh, kolmekümnenda märtsi kaks tuhat kuusteist kuupäevaga, on tegemist väga vähe vähe, vähe on neid institutsioone, näiteks Hispaanias ainult kuuskümmend seitse Itaalias on seitsekümmend viis programmi ja kakskümmend viis pädevat asutust. ma tean küll, et eh, iga pädev organ võib tegeleda rohkem kui ühe programmiga, kuid eh, teada, kui paljudega nad täpselt tegelevad, see on eh, oluline ja me peaks teadma, kui palju projekte me mingile eh, organile saame määrata ja millega nad hakkama saaksid. kas oleks võimalik meie regikomisjonil koostada selline tabel, et näha ja et meil oleks kindel ülevaade, kuidas liikmesriige, liikmesriigid jagavad neid eh, projekte eh, pädevatele organitele. ja mul on veel viimane küsimus mis puudutab äh, auditit äh, tegevaid äh, organeid, kas seda ei saaks viia kokku nende samade sertifitseerimiste ja autoriseeringute organitega, mitte et need oleks eraldiseisvad asutused? see saaks eh, saja artikli sada kakskümmend neli kohaselt eh, eh, võtta selle pädevuse samuti enda peale. selleks, et vältida nüüd viimast programmi perioodi hilinemist, siis me palume, et ka auditi organid et me jagaksime seda pädevust võrdselt liikmesriikide pädevate organite vahel. suur tänu. Need olid siis küsimused koordinaatoritelt, kas ähm, sooviksite kõigepealt neile vastata ja siis jätkame järgmise küsimuste vooruga. hästi, siis annan kõigepealt volinikule võimaluse vastata. aitäh, suur tänu nende väga huvitavate küsimuste eest. ma tahaksin tänada parlamenti äh, ja komisjoni selle töö eest, mida olete teinud. ma ei ole nõus, et me ei pea nõu üksteistega. muidugi see vahearuanne annab võimaluse uurida seda, kuidas praegune mitmeaastane finantsraamistik toimib ja kuidas saaks eelarvet kasutada tõhusamalt. ilmselgelt on vaja suuremat paindlikkust on vaja lihtsustamist, oleme sellest juba pikalt rääkinud. seda võetakse loomulikult ka arvesse kõrgetasemelise lihtsustamise töörühma töös, nad äh, on juba teinud ettepanekuid selle kohta, kuidas lihtsustada ühtekuuluvuspoliitikat ka finantsinstrumentide puhul on oluline ähm, maksimeerida ühtekuuluvuspoliitika investeeringuid. me töötame välja oma ettepanekuid ja meie eesmärgiks äh, on koostada vastav dokument äh, suve lõpuks. nii et äh, mis puudutab ajakava, siis ma ei saa teile nimetada täpseid kuupäevi, aga muidugi anname teile, hoiame teid pidevalt kursis. nüüd äh, see uus instrument, mis on mõeldud sihipäraseks abiks äh, liikmesriikidele, seda ainult taotlusel ning äh, tehnilist abi antakse äh, siis komisjoni algatusel Ühtekuuluvusfondist ja Regionaalarengu fondist. nii et äh, nende vahendite kasutuselevõtt ei ohustaks ühtekuuluvuspoliitika Äh, äh, tehnilist abi. ma usun, et me suudame niimoodi saavutada meie eesmärgid sellel programmide perioodil. ja äh, sellega vist vastasingi härra Van Nistelrooile, loodan, et talle piisas sellest vastusest. siis esitati mitmeid küsimusi linnade tegevuskava kohta ja muidugi, nagu ma alguses ka ütlesin, siis arvan, et tegemist on ühe väga olulise sammuga see on vahend, et tegeleda rohkem linnadega ja samas linnadelt ka rohkem nõuda. ma arvan, et linnade tegevuskava aitab meil seada õiged prioriteedid, parema õigusloome äh, Äh, kaudu, teadmiste arendamise kaudu ja ma tõesti ootan siin väga palju ka linnadelt endilt. ma tahan väga selgelt seda öelda, sest äh, oleme rääkinud partnerlusest, et äh, see, neid tegevusi ei juhi komisjon, vaid see on liikmesriikide linnade komisjoni ja sidusrühmade, sealhulgas vabaühenduste äh, ja, ja teiste, näiteks Eurocities ja nii edasi, eh, rahvusvaheliste organisatsioonide ühine jõupingutus, nad kõik teevad eh, koostööd, nii et eh, tegemist on tõesti mitmetasandilise valitsemisega. ma hindan väga Euroopa Parlamendi rolli ja loomulikult ilma teie tööta me ei oleks nii kaugele jõudnud nii et loomulikult äh, Euroopa Parlament on alati linnade tegevuskava väga tugevalt toetanud, nagu juba mainisin, siis äh, proua Westfali raport, äh, mis puudutas Euroopa poliitikate linnade mõõdad, näiteks selle kaudu siis. ja suur tänu selle eest, ma arvan, et see on tõesti andnud väga olulise panuse, et edasi liikuda ma olen veendunud, et Euroopa Parlament saab kanda väga olulise panuse linnade tegevuskavasse, sest see on äh, väga suureks kasuks kõigile Euroopa kodanikele. kahekümne neljanda juuni äh, osas meil on plaanis äh, Ehm, siis ehm, võtta vastu nõukogu järeldused Euroopa Liidu, Euroopa Liidu linnade tegevuskava kohta, see on väga oluline samm, sest et linnade tegevuskava saab sellega osaks Euroopa Liidu tegevustest. ning äh, aasta teises pooles on meil kavas äh, luua veel mõned partnerlused, te teate, et juba õhukvaliteedi sotsiaalmajade äh, ma, vaesuse äh, ja linnaplaneerimise kohta meil juba algatus, me loodame veel mõned algatused võtta vastavalt neile temaatilistele eesmärkidele, mis ka, mis siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, äh, siis äh, algaksid ja te teate, me valmistame ette ka äh, ühist äh, kontaktpunkti kõigi sidusrühmade jaoks. ma loodan, et äh, see aitaks saada täielikku ja vajalikku infot Euroopa Liidu linnade kohta käivate algatuste kohta. ma olen muidugi väga tänulik Hollandi eesistujale, kes on meid väga palju aidanud Euroopa Liidu linnade tegevuskava arendamisel ja ootan muidugi koostööd ka Slovakkia eesistujaga. me oleme juba alustanud äh, kõnelusi ka Maltaga, kes on üks äh, eesistuja triost. ja Euroopa linnade nädal äh, on üritus, mis toimub oktoobris ja ka sellega seoses saame ka arutada linnade tegevuskava ja ja loodan, et ka siin komisjonis saame sellest rääkida. nii et äh, me loodame tõesti saavutada tulemusi, me loodame, et me saame võtta juhtrolli ja ja tõesti vahendada liikmesriigide linnade Euroopa Parlamendi regioonide komitee vahel, et see linnade tegevuskava tõesti saaks reaalsuseks. nüüd, mis puudutab äh, skp põhist lähenemist, siis ma arvan, et me peaksime pidama arutelusid selle üle, kuidas me saame hinnata olukorda. skp on minu teada ainuke tunnustatud kriteeriumi praeguseni, kuid loomulikult võtame arvesse ka teisi näitajaid. töökohtade loomine, vaesus, sotsiaalsed äh, indikaatorid ma olen kuulnud uuest heaolu indikaatorist. nii et ma arvan, et me tõesti peame rääkima sellest, kuidas kõiki neid küsimusi hinnata. nüüd kahe tuhande kahekümnenda aasta järgsed tegevused, me peame muidugi õppima kogemustest, olen täiesti nõus, et eks antetingimuslikkus äh, on mis peaks looma siis parema raamistik, paremad tingimused äh, investeeringutele, aga meil on ka riigipõhised soovitused äh, Euroopa poolaasta raames, äh, põhiõigused on teema, mida mitmete liikmesriikidega seoses peaks käsitlema ja praegu on muidugi keerulised ajad, ma loodan solidaarsusele ja vastastikusele, see on väga oluline. nüüd äh, jällegi Van, härra Van Nistelrooy küsimuse juurde ja ajakava. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on siis äh, kavas äh, ähm, läbi viia avalik konsultatsioon ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kavatseb komisjon esitada mitmed õigusloomelised ettepanekud. ma olen väga tänulik teie komisjonile, sest nagu ma aru saan, siis äh, tõi juba kaks uut ideid. muidugi teeme koostööd teiega ja ka eelarvekomisjoniga ja teistega, sest et äh, on tõesti oluline koguda kokku kõik need erinevaid ideed ja vaadata, kuidas edasi liikuda. me oleme niisiis alustanud seda diskussiooni Euroopa Parlamendiga ja regioonide komiteega ning äh, teiste sidusrühmadega. loomulikult on oluline paindlikkus, me peame samas aga arvesse võtma ka seda, et meil on vaja ühest küljest jätkusuutlikke investeeringuid, teisalt aga peame saama, olema kindlad selles, et meie poliitika suudab kohanduda uute raskuste ja proovikividega. see on seotud ka majanduslike näitajatega ja majandusliku juhtimisega. nagu ütlesin, siis meie poliitika on tõepoolest teinud väga palju, et luua rohkem töökohti, aidata väikeste keskmise suurusega ettevõtteid, aidata kaasa majanduskasvule, aga me peame tõesti paljud küll paran-, parandama, et muuta see poliitika tõhusamaks, muuta inimeste elu lihtsamaks nüüd äh, struktuurireformide kohta. jah, tegemist on komisjoni ettepanekuga, on oluline, et meil oleks äh, sellised instrumendid, et tagada tõhus koordineerimine struktuurireformide ja, ja võimekuse suurendamise äh, vahel. ja küsiti ka fondide rahaliste vahendite kombineerimise kohta me muidugi te tegeleme sellega koos asepresident Kadaninega. me oleme ka vastavad juhtnöörid ähm, välja andnud, kuidas kombineerida meie vahendeid äh, Junckeri kavaga ja strateegiliste investeeringute fondi vahenditega ja seni on meil ainult üks selline näide Prantsusmaalt. eile kuulsin, et Bratislavas samuti viiakse läbi üks äh, projekt, äh, mis kasutab fondide kombineerimist, aga on väga selge, et eelkõige uued liikmesriigid äh, vajavad tõepoolest juhiseid, tehnilist abi. sidusrühmad ei ole väga tugevalt kaasatud ja ei ole sellest ka kuigi huvitatud ning ei ole ka leitud piisavalt äh, erasektori äh, osapooli. nii et me peame tõepoolest mõtlema selle, kuidas muuta need asjad selgemaks liikmesriikide ja piirkondade jaoks. proua Tomato küsimusele vastuseks. me saame haldusorganite nimekirja äh, koostada haldusorgani liikmesriikides, aga ma pean ütlema, et mulle valmistub suurt muret äh, viivitused. sest et kui ei ole määratud selliseid äh, ähm, selliseid asutusi, siis ei saa me ka väljamakseid teha. paljudes liikmesriikides ei ole vastavaid asutusi loodud. iga kord, kui ma kohtun ministritega, viimati kohtusin äh, teie asepeaministri De Vicentiga ja mulle sai selgeks, et seda menetlust tuleks kiirendada. kohtusin ka Kametjorno ähm, piirkonna juhiga, neil on palju probleeme. oluline on igal juhul, et lõpetada eelmine programmide periood ja siis avada uus, sest et meil on juba nii suur viivitus ja ma ei taha, et korduks äh, sama stsenaarium, et on madala kvaliteediga äh, projektid, vahendeid äh, ei kasutata ära piisavalt. me tahame ju aidata liikmesriike, nad suudaksid äh, vahendid ära kasutada, aga selleks on väga oluline äh, et äh, projektid oleksid tõesti kõrge kvaliteediga. ja tihtipeale võtab see kõik väga palju aega, nii et äh, tuleb juba varakult selle peale mõtlema hakata. ma loodan, et ma nüüd vastasin kõigile, kui mitte, siis äh, saate ise küsimusi esitada. ja nüüd on võimalus äh, jälle küsimusi esitada ja sa, esmalt saab sõna proua Maletitš ähm,. Commissioner. aitäh, lugupeetud volinik. Te alutasite, alustasite minu meelest ühe väga hea algatusega, nimelt parema rakendamise rakkerühm. ja see oli siis ette nähtud äh, perioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja mina tahaks äh, kuulda, et milliseid tulemusi saavutati see on väga oluline meie jaoks, et me saaks teada, millised on tulemused ja kas teil õnnestus äh, vältida seda, et äh, mm, et taganeti äh, võetud kohustustest ja see rakkerühm jätkas ka tööd järgmisel perioodil kas teil on andmeid äh, selle kohta nii aasta kaks tuhat neliteist äh, kui ka järgnevate aastate kohta, sest äh, te olete ju tegelenud riikidega, kes on kõige nõrgemad. ja järgmine küsimus puudutab sünergiat erinevate instrumentide vahel, me oleme koos, korraldanud ka kuulamisi selle kohta ja me oleme aru saanud, et probleemid on väga praktilised, kuna erinevatel instrumentidel on erinevad reeglid, isegi riigiabi reeglid on teistsugused äh, Horisont kaks tuhat kahekümne ja Ühtekuuluvusfondi puhul. mida te kavatsete teha selleks, et äh, seda probleemi lahendada. ja kolmas küsimus puudutab äh, integreeritud territoriaalsete investeeringute teemat, kui kaugele me oleme jõudnud, meil on mõningaid häid näiteid mõnede riikide, mõnedest riik, mõnedelt riikidelt ja kas te kavatsete teisi riike toetada äh, või korraldada mingit kogemuste vahetamist, sest äh, ma arvan, et äh, see on parim meetod, kuidas äh, rakendamist parandada, kui me lihtsalt vahetame paremaid kogemusi. ja nüüd saab sõna härra Papadakis. Κυρία Κρέτσου, η ελληνική κυβέρνηση και ξέρετε lugupeetud proua Kreetsu, Kreeka valitsus arvab, et see on üsna oluline. Kreeka valitsus ütleb, et nad on väga uhked, kuna nad on Euroopa Liidu vahendeid väga suurel määral ära kaotanud, umbes, kasutanud umbes üheksakümmend seitse protsenti kahe tuhande seitsmendast, kahekümne, tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta perioodil. ma arvan, et me peaksime selle üle uhked olema ja me peaksime võtma arvesse, mis toimus. meil oli seitsesada tuhat töötut to toona, aga praegu on üks koma viis miljonit. kakskümmend kaks koma neli protsenti tööt-, töötust. Äh, ja need on ametlikud andmed. ja miinimumpalk langes kahesaja euro võrra. meil on töökohad, kus makstakse väga vähe palka, mis on jagatud äh, mitme inimese vahel ja inimeste töötingimused on äh, halvenenud suurettevõtjad saavad palju raha kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Neil, meil on siin tõesti erinevate olukordadega tegemist. ettevõtete jaoks on tegemist väga kasumliku olukorraga, aga töötajate jaoks on olukord väga halb ja see, mida me näeme, on see, et äh, niinimetatud majanduskasv toimub töötajate arvelt, äh, nende õiguste arvelt. ma olen selliseid küsimusi ka varem esitanud ja te tavaliselt ütlete, et kui meil neid äh, fonde ei oleks, siis läheks, siis oleks olukord isegi veel halvem. ja mina arvan, et kui meil selliseid fonde ei oleks, siis oleks olukord halb suurettevõtete jaoks. aga inimesed äh, ne,, nemad kaotavad nagunii. aitäh ja nüüd saab sõna härra Vool, aitäh äh, volinikule, et te jälle siin olete, et te tulete siia regulaarselt, äh, võib-olla isegi regulaarsemalt kui mõni, mõned meie komisjoni liikmed. mul oli väga hea meel kuulda, et kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmide hindamistulemused avaldatakse, et me saame need, ma arvan, et see on oluline ehm, tuleviku seisukohast ja komisjoni tulevaste poliitik-, poliitikate äh, seisukohast kin-, kui tuleb äh, võitlus tulevase ühtekuuluvuspoliitika osas, siis me peame tagama selle, et meil oleks äh, korralikud andmed, et meil oleks ka tulevikus äh, mitte ainult ühtekuuluvuspoliitika olemas, vaid äh, tugev ühtekuuluvuspoliitika meil on vaja tagada see, et see oleks äh, tõesti tugev poliitika üle kogu Euroopa Liidu ja ma loodan loomulikult, et Euro-, et Ühendkuningriik on siis endiselt Euroopa Liidu liige, sellepärast et Wales saab väga palju abi Euroopa Liidult ja me tahame, et see ka tulevikus nii oleks. ja ma tahaks olla nõus ka härra Omarjiga, mis puudutas kõrgetasemelist lihtsustamistöörühma. väga abi oleks sellest, kui mõned Euroopa komi-, Parlamendi liikmed oleksid kaasatud, sest meil on siin väga palju inimesi, kellel on palju kogemusi, kes regulaarselt tegelevad ühtekõlbuspoliitikaga, teavad oma valimisringkondades selles, kes vahendeid saavad, mida saaks teha, et, et ähm, reegleid lihtsustada ja me oleks vähemalt siis kaasatud sellesse töösse, see oleks tõesti väga oluline. ja viimane asi, millest rääkida tahtsin, puudutab linnade tegevuskava. Te teate, et teie eelkäija, volinik Haan äh, oli väga innustunud äh, linnapiirkondade ideest ja praeguses äh, programmis on võimalus viis protsenti vahenditest suudab suunata linnalistele piirkondadele. ma tahtsin küsida, et palju seda on kasutatud, kas see on äh, toiminud me peame sellega tegelema, mõned programmid on alles hiljuti alanud, äh, nii et äh, võib-olla oleks tulevikus kasu seda ka ana-, kui seda analüüsitakse, et äh, kui me tahame tulevikus selle, seda jätkata, siis oleks hea teada, mida, kuidas see minevikus toiminud on. kas te arvate, et see on hea mõte, kas te soovite tulevik, tulevastes programmides ka seda mõtet kasutada? E, härra Roope, palun. aitäh, äh, lugupeetud volinik, tahaks tänada teid eile olid siin äh, avatud rühma esindajad ja kohtusin ka äh, peadirektoriga, meil oli väga viljakas kohtumine meil oli võimalus küsimusi esitada ja mõista, miks äh, need asjad toimuvad. sellised äh, kogemused on väga kasulikud. ja nüüd tahaks äh, siis kommenteerida aastaid kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ma ka samuti tegelesin oma omavalitsuses mõningate integreeritud territoriaalsete investeeringute projektidega ja pool ajast läks äh, programmide rakendamisele. eelmisel perioodil me saime siis äh, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus alles programmide rakendamisega tegelema hakata ja meil peaksid olema väga selged äh, reeglid, et äh, kaks aastat näiteks äh, planeerimisele ja siis ülejäänud aeg rakendamisele. meil ei tohiks olla siin mingeid tühje lootusi, et kui me räägime nüüd kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, siis on reeglid samasugused, me oleme programmid heaks kiitnud ja alles äh, pärast seda toimuvad hankemenetlused, pakkumised ja asi hakkab, läheb käima. Leedus keskvalitsus survestab omavalitsusüksusi, et äh, ei kasutata raha piisavalt kiiresti. ja siis me hakkame toi-, kiiremini tegutsema ja siis me teeme vigu ja nii edasi ja seetõttu ma arvan, et äh, väga oluline on äh, ette kirjutada, et milline aeg on ette nähtud planeerimisele ja milline rakendamisele. ja räägin nüüd äh, nii-öelda ITI riikidest, kus tegemist on tsentraliseeritud kasutamisega, Balti riigid näiteks, üks piirkond, keskvalitsus äh, teeb omapoolseid ettekirjutusi ja kriteeriumeid ja see tähendab seda, et tõhusus on tegelikult üsna madal ja seetõttu ma arvan, et äh, meil peaksid olema rangemad konsulteerimisreeglid, see ei tohiks äh, tähendada üksnes ametlikke kohtumisi ja ametlike arvamuste vahetamist, vaid vaja oleks ka tagasisidet. Mm, nii et äh, linnad aitaksid tegelikult ka lahendada kliimamuutustega seonduvaid probleeme, energiatõhususe probleeme, fossiilsete energiakasuta-, kandjate kasutamise vähendamisega seotud probleeme. eelmisel perioodil ei olnud meil selliseid kriteeriume ja seetõttu mul on väga hea meel, et kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates me räägime äh, sellest. me peaksime äh, tähelepanu, aega ja raha investeerima ja võtma arvesse erinevate piirkondade erinevusi, me peaksime neid piirkondlikke erinevusi vähendama ja seda protsessi juhtima. ma arvan, et Leader programm on suurepäraseks näiteks mis saab siis pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, me võib-olla võiksime ühtekuuluvusfondi kasutada selliste programmide jaoks. see on mehhanism, mis toimib alt üles põhimõttel. see tähendab, et kui vahendeid kasutatakse väga tõhusalt, siis ka neid kontrollitakse korralikult. proua Michel, Michels, aitäh ma arvan, et me oleme ühel meelel, et äh, linnade tegevuskava on väga oluline linnade rolli tugevdamisel, seda me saame, soovime ju alati saavutada, aga tõhusus sõltub minu arvates väga palju sellest, kuidas toimub rakendamine, kas on tagatud äh, läbipaistvus ja seetõttu on mul kolm küsimust, kuna siin juba palju küsimusi esitatud. esiteks, Euroopa Parlament on alati võidelnud äh, selle eest, et äh, rohkem kaasataks piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusüksusi. Te juba mainisite siin regioonide komiteed, äh, see on minu meelest väga õige ja väga oluline, aga meile torkas silma, et mitte kuskil Amsterdami paktis ei ole mainitud piirkondlikke parlamente. mina arvan, et äh, need on väga olulised kogud, kuna just nimelt piirkondlikud parlamendid, ükskõik kas tegemist on linna volikogudega või äh, mingite muude piirkondlike organisatsioonide volikogudega, on väga oluliseks äh, kodanike esinduskogudeks. ja teine küsimus, äh, tõhususe suurendamine sõltub selgetest pädevustest. Te olete andnud teada, et te soovite komisjonis pädevusi paremini määratleda, kas on juba konkreetselt äh, midagi teada selle kohta ja kolmas küsimus, seni enamus teabest on tulnud äh, kõik ainult inglise keeles, kas on ette nähtud äh, see, et mindaks süvitsi ja pakutaks ka rohkem keeli välja, sest see tagaks selle, et oleks võimalik paremini kaasata laiemat avalikkust aitäh ja viimane kõneleja on praegu härra Valkarsel Siisu. Pues... suur aitäh teile! me tahaksime ka enda poolt <clears throat> tänada volinikku, et te leidsite aega ja tulla siia meiega kohtuma selleks, et arutada seda äärmiselt äh, olulist küsimust. ma tahtsin õnnitleda ka Hollandi eesistujad, kes olid Amsterdami pakti juures ja linnade tegevuskava loomise juures, millega jõudi lõpule eelmise kuu lõpus. meie arust on äärmiselt oluline et komisjon võtaks endale vastutuse selle rakendamise eest, sest et see on Euroopa poliitikates väär, äärmiselt olulisel kohal ja see avaldab väga suurt mõju piirkondadele. Äh, peaks looma sellise ühise äh, punkti linnade tegevuskava äh, info jagamiseks kahe tuhande seitsmendaks ajaks, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks tuleks äh, avaldada üks dokument, kus me võtaksime kokku oma äh, saadud kogemuse ja samuti me peame ka hindama perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. ühtekuuluvuspoliitika on aidanud väga palju vähendada piirkondlikke erinevusi kuid äh, siiski ei ole tegemist veel äh, väga tasakaalustatud äh, olukorraga. me ei saa rääkida regionaalsest poliitikast lihtsalt SKP-st lähtudes. see on küll üks indikaator ja näitaja, kuid seda peavad täiendama paljud realistlikumad, teistsugused majandusnäitajad, näiteks tööhõive protsent eh, ja, ja sarnased. Eh, siis ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine on eh, kahtlemata vajalik seega me peame tugevdama oma haldusvõimekust ja samal ajal ka läbipaistvust, jäädes siiski piisavalt hea autonoomia tasandile me peame äh, tõstma äh, ministeeriumite äh, võimekust ja tagama sellega siis hea ühtekuuluvuspoliitika. kõige selle valguses tahaksime me teada, et kuidas oleks võimalik nagu konkreetsete sammudena linnade tegevuskava äh, Eh, muuta selliseks parimaks näiteks lihtsustamise teel. kuidas te mõtlete, et on võimalik tõsta sünergiat nende vahendite vahel? vahendeid on ju ometi palju ette nähtud eh, linnaaladel, need on ka linnapeade kasutuses, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik, need olid siis teise vooru äh, küsimused Regionaalarengu Komisjoni liikmetelt ja teil on sõna nüüd vastamaks. aitäh kõigi nende küsimuste eest. I think I forgot. ma arvan, et ma tegelikult unustasin vastata Konstantse Kreelile minu mõte on, et ma ei tahaks siin kedagi välja tuua nimeliselt ja häbistada, aga te teate, et eelmisel programmperioodil oli väga palju häid kogemusi, aga me ka kaotasime äh, väga palju ja ma olen väga mures sellepärast, et see kogemus ei korduks. Äh, paljudes riikides me oleme ajakavast maha jäänud. mõned äh, numbrid, mida me oleme saavutanud aastatel kaks tuhat äh, seitse kuni kaks tuhat äh, kolmteist, ma juba rääkisin sellest ja te teate äh, ka seda riikide nimekirja, meil on mõningates riikides läinud väga hästi, aga teistes, selliste riikide puhul on vaja kogemustest rohkem õppida. ja proua Malititš küsis äh, parema rakendamise töö, rakkerühma kohta, te teate, et äh, et kui ma komisjonis tegevust alustasin, siis äh, oli mõningate riikidega probleeme, Bulgaaria, Rumeenia, Itaalia, Horvaatia, Ungari, ma otsustasin et need riigid peaksid olema parema rakendamise rakkerühma liikmeteks. ma arvan, et see oli väga hea mm, mõte. meil oli kakskümmend, kolmkümmend mõttevahetust. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tõesti olime võimelised mitmetes riikides raha mitte kaotama. näiteks kui ma ametisse astusin, siis mu teenistused ütlesid mulle, et on võimatu äh, enne aasta lõppu, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, rakenduskavu lõpetada. me äh, tegelesime väga tõhusalt Kalabria ja Sitsiilia ja teiste piirkondadega, kus oli väga palju maha jäädud ja meil siis õnnestus tõesti kõigi rakenduskavadega lõpule jõuda. ja vaja oli tõesti komisjonilt ja kohalikelt omavalitsustelt äh, ja kohalikelt ametitelt äh, jõupingutusi ja tõesti on äh, palju poliitilist toetust olnud nendes riikides ja see on olnud edukas. nii et nüüd me hindame rakkerühma tööd ja võib-olla selle aasta teisel poolel saame välja tulla mõningate mõtetega. ja me teame, mm, kuidas äh, täpselt äh, olukord oli pärast programmide lõpetamist, aga Horvaatia puhul me jätkame tööd äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuni, selleks, et seda riiki võimalikult palju toetada, ma olen palunud oma teenistustel tõesti organiseerida Horvaatia toetamist äh, võimalikult tõhusalt ja ma arvan, et see on oluline ja mis puudutab integreeritud territoriaalseid investeeringuid, siis ma arvan, et äh, see on väga oluline. kohtusin Murcia piirkonna äh, juhiga ja nemad tutvustasid mulle seda piirkonda, kus on viis äh, suurt linna ja ma arvan, et see integreeritud äh, territoriaalsete investeeringute mõte on väga oluline, liigutakse edasi rahvendamisega ja väga oluline on kiirendada seda protsessi, sest äh, me arvame, et juba selle aasta lõpuks on meil käegakatsutavad tulemused olemas. ja loomulikult komisjon on ju selleks, et liikmesriike aidata, et ehm, tegeleda raskustega, nii et äh, kokkuvõttes on meil ITI-ga seoses äh, tehtud edusamme. ja mis puudutab nüüd Kreekat, Mm to tell you that ja tahaks äh, Kreeka kohta öelda, et ma olen teiega nõus, et äh, Kreeka äh, olukord on tõesti väga raske. Teil on olnud finantskriis, üks kõige raskemaid kriise pärast kahe, teist maailmasõda ja teil on nüüd ka suuri probleeme rändega Te teate väga hästi, et Euroopa Parlament ja komisjon on äh, äh, olemas selleks, et Kreekat aidata ja ma palusin Regionaalarengu Komisjonilt ja te ka kiitsite need hääletusel heaks, et oleks võimalik äh, erakorralisi meetmeid võtta ja see üheksakümne üheksa protsendine kaasrahastamine äh, Äh, on äh, seoses, seotud ka meie äh, jõupingutustega, et tõesti kaasrahastamise väär on, määr on sada protsenti, nii et olukord on väga raske, aga samas ma arvan, et me peaksime tõesti olema õiglased ja mõtlema, et kus oleks Kreeka ilma ühtekuuluvuspoliitikata. alates Euroopa Liiduga liitumisest on Kreeka saanud rohkem kui miljard eurot et äh, ja te võite regionaalpoliitika tulemusi näha ükskõik, kus äh, te Kreekas ka lähete. ma käisin äh, Kreekas läbisin väga pika maa, seal, seal on rahastatud teid, koole me,, Thessaloniki metrood, me üritasime, meil ei ole mingeid Äh, võimalusi nüüd äh, Attika jäätmemajanduse või Thessaloniki metroo puhul siin äh, ka blokeerida midagi, sest tegemist on sajaprotsendise kaasrahastamisega, vaja on näha siin seda olukorda. mul on väga hea meel, et meil õnnestus saavutada see sajaprotsendiline kaasrahastamismäär ning alates novembrist on Kreeka saanud rohkem kui kaks miljardit me oleme Kreekal aidanud äh, lahendada likviidsusprobleeme, ma arvan, et väga oluline on jagada vastutust ja loomulikult me toetame Kreekat, aitame üle saada nendest raskustest. ma olen ühenduses äh, Kreeka ametivõimudega selleks, et äh, aidata lahendada rändeprobleeme. me oleme andnud vahendeid, aga raha ei lahenda kõiki probleeme, vahel ei ole olnud piisavalt haldusvõimekust, et neid vahendeid ära kasutada, mida me oleme andnud näiteks äh, pagulaste jaoks. nii et äh, me aitame ja aitame kõiki liikmesriike. et hindamine Derekuun, soovin teile palju edu, kui pärast, kui, kui kuu aja pärast enam ei ole Euroopa Liidu liikmed. nii et ma arvan, et pärast Viini või pärast Sofia konverentsi oleme võimelised andma teile ka kirjalikku teavet ja sügisel tuleme siis välja hindamisega ma olen nõus, et me peame võitlema selle poliitika eest, minu meelest on see kõige nähtavam Euroopa poliitika, mis tõesti annab äh, kodanike elus käegukatsutavaid tulemusi, nii et ma ei mõista, miks äh, seda kõige rohkem rünnatakse Euroopa Liidus, miks me, ja me peame võitlema selle poliitika eest. Te olete kõik pärit äh, eri piirkondadest ja te teate, et ei ole mitte ühtegi piirkonda, mis ei tunnetaks regionaalpoliitikast saadavat kasu ja tõesti piirkondade esindajad on tulnud ja palunud, et me tagaks Äh, arengupoliitika ellujäämise, sest muidu ta ei saaks neid vahendeid ja mis puudutab linnade tegevuskava, tõsi on see, et esimest korda on linnadel suur vastutus, viiskümmend miljardit eurot järgnevatel aastatel haldavad otse linnad. see tähendab suurt vastutust ja me peaksime tegema jõupingutusi ka sellest teavitamisel ja see on seotud sellega ka, millest rääkis proua Vana, et äh, linnad teaksid kõiki võimalusi, mis äh, olemas on seoses linnade ta-, tegevuskava ja otserahastamisega ja paljude süü-, sündmusi on tulemas selleks, et teadlikkust tõsta. väga oluline on äh, asjadest rääkida kõigi linnade, ministrite äh, ministeeriumitega. ametiasutused äh, peaksid väga teadlikud olema kõigist nendest võimalustest ja piirkondlikud parlamendid äh, loomulikult ka kaasatakse. ma näiteks äh, kohtusin Baieri infrastruktuuri komisjoniga ja kavatsen ka teistesse piirkondadesse minna ja kohtuda sealsete piirkondlike esinduskogudega praegu on kõik materjalid inglise keeles, aga loomulikult ähm, tulevad pilked ka teistesse keeltesse. tahaksin aga öelda, et piirkonnad ja piirkondlikud parlamendid peavad ka ise kaasa lööma ja me tervitame seda, kui ähm, piirkondlikud esinduskogud seda teevad. Nad on ähm, väga teretulnud osalema ja mis puudutab äh, kahe tuhande seitsmendat äh, kuni kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis teil on tõesti õigus, me oleme kõik programmid aasta varem heaks kiitnud ja paljudel juhtudel ei ole ähm, neid äh, kohe äh, rakendama hakatud. Neil on olnud piisavalt aega ettevalmistumiseks. ma mõistan, et mõned liikmesriigid on väga uued, aga juba seitse aastat kogemust äh, on olemas. ma arvan, et me peaksime sellest seitsmest aastast ka üht-teist õppima, isegi kui mõnede riikide jaoks on see protsess uus ja see poliitika on just suunatud sellele, et vähendada erinevusi piirkondade vahel ja ma loo-, ootan seda, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta ei lähe kaduma liikmesriikide jaoks, sest mõningate liikmesriikide puhul on ära, vahendite kasutamise määr null koma kaks, null koma kolm protsenti. proua Michals ka rääkis linnade tegevuskavast, kohalikest esinduskogudest härra Valkars-, Valkarsell, aitäh sõnu, teie sõnade eest. Te küsisite komisjoni rolli kohta linnade tegevuskavaga seoses. me oleme võrdsed partnerid äh, kõigi osapooltega. aga loomulikult äh, teeme iga päev tööd ähm, jagame oma kogemusi ja teadmisi, komisjon juhib ähm, koordineerimist linnalistes küsimustes ja komisjon loomulikult on kaasatud ka kõigi tegevuskavade rakendamisse, kuna palju see käib lihtsalt komisjoni kaudu, me ka seirame edu, tegeleme seirega, ja aruandlusega, ma loodan, et komisjonil õnnestub äh, protsessi lihtsustada, et, äh, et tõesti on tegemist tehnilise abi puhul partnerlusega, et meil õnnestub äh, piisavalt suuniseid välja anda ja me näeme enda rolli ka selles, et me ühendame teisi institutsioone, konsultatiivorganeid. ma arvan, et komisjon on stabiilne partner ja loodetavasti oleme siis linnade tegevuskava äh, tõesti mootoriks. aitäh äh, selle aja eest, aitäh mõttevahetuse eest, olen alati teie käsutuses ja loodetavasti kohtume teiega niipea kui võimalik äh, sügisel, aitäh! aitäh, proua volinik, aitäh äh, äh, teile kõigi Regionaalarengu Komisjoni liikmete eest, teie selle aja eest, mida te võtsite ja nende vastute eest. kohtume tõepoolest sügisel pärast suvepuhkust, aga homme ja ülehomme on Sofias oluline konverents, mis puudutab järelhindamist. ja äh, Äh, mul on hea meel siis pärast teile tutvustada seda konverentsi ja, ja selle tulemusi. kohtume Sofias, ütleb proua Kretsu. Now, ladies and gentlemen, we can... daamid ja härrad, jätkame nüüd päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt meie koosolekul on siis avalik kuulamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse hindamise kohta. see kuulamine äh, siis äh, täiendab samal teemal koostatud raportit, mille koostas härra Van Nistelrooy. ja kuulamise päevakord on eraldi teile laiali saadetud lihtsalt teile infoks, kuidas me korraldame seda kuulamist, kõigepealt annan sõna igaühele meie külalistest, igaühel neist on kümme minutit aega, nad on siin juba kohal, siis annan sõna komisjoni liikmetele, et nad saaksid esitada küsimusi ja kommentaare ja siis ka Euroopa Komisjoni esindajale, kui tal on soovi kommenteerida ja lõpetuseks äh, anname sõna tööhõive ja sotsiaalkomisjoni raportöörile. ning samuti meie riigikomisjoni raportöörile ja meenutan, et tööhõivekomisjon on siis kaasatud komisjon vastavalt äh, Ehm, siis punktile viiskümmend neli meie kodukorrast. tere tulemast, äh, niisiis härra Pirinski meie koosolekule. ma arvan, et me oleme valmis alustama oma arutelu ja annan sõna härra Ruud Van Raagile, kes on äh, tõuke, vabandust, äh, piirkondliku arengufondi programmi võimalused äh, Lääne jaoks äh, haldusasutuse programmi juht. palun, härra Vandrak. aitäh, et olete mind siia kutsunud, et äh, saaksin äh, kommenteerida programmi tööperioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, mina olen siis meie, meie haldus äh, organi eh, liige Lääne-Hollandis. tegemist on üsna väikese piirkonnaga, kuid programm on üsna suur, sada kakskümmend üheksa miljonit oleme siis RDF-is saanud ning eh, perioodil kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kolmteist oli see kolmsada kümme miljonit eurot. meie äh, programm on pühendatud äh, innovatsioonile viiekümne protsendi ulatuses, eelkõige siis VKE-de toetamiseks, äh, siis äh, madala süsinikusisaldusega majandus kakskümmend protsenti ning ebakõlad tööturul, millele on pühendatud neli ITI-d. Nende juurde tulen tagasi hiljem. nüüd kui rääkida neist prioriteetidest, mille, millest on räägitud selles ka, äh, programmi ähm, tööperioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis nende kohta me esitaksin mõned märkused, kuulasin huviga ka arutelu selle üle ja nüüd saan ehk valgust heita selle, kuidas see kõik praktikas välja näeb. kui rääkida ähm, riigipõhistest märkustest, siis ma arvan, et toimivad hästi koos temaatiliste eesmärkidega nii et programmid oleksid paremini fokusseeritud. eriti struktuurilised soovitused on väga kasulikud, et äh, keskenduda rohkem programmide poliitilistele osadele, näiteks äh, madalmaades, kui vaadata patente ja innovaatilist äh, tegevust, siis seal oli meil veel arenguruumi ja, ja seetõttu ka riigipõhised soovitused ka soovitasid rohkem tegeleda selle valdkonnaga ning seetõttu valisime välja just need programmid, mis on, olid jõudnud juba innovatsiooni hilisemasse faasi, nii et ma arvan, et äh, see oli äh, tõesti positiivne nüüd, mis puudutab eksandi tingimuslikkust, siis äh, selle osas on minu hinnang veidi negatiivsem. ma leian, et neid tingimusi oli üsna palju ja nad ei olnud tihtipeale kuigi tõhusad. ja seda põhiliselt seetõttu, et äh, need äh, osapooled, kes sellega pealt tegelevad eksante tingimuslik, tingimuslikkusega, ei ole üldiselt, vähemalt meie riigis, usun, et ka teistes riikides, need, kes tegelikult piirkondlikke programme saavad ellu viia et me peame tõesti ootama, ma olen kuulnud, et on olnud üsna palju viivitusi investeeringutega just ex-ante tingimuste tõttu, mis ei olnud täidetud, nii et äh, võib öelda, et äh, sellel ex-ante tingimuslikkusel oli vastupidine efekt, tihtipeale pidime hoopiski kauem ootama investeeringuid. ja tihtipeale ei ole need tingimused ka väga proportsionaalsed, võttes arvesse neid summasid, mis programmides on, nii et äh, võib öelda, et minu hinnang on pigem negatiivne, eks nad tingimuslikkusele. Äh, kuid ma arvan, et mis puudutab tarka spetsialiseerumist, siis see oli kasulik, sest see tõi ähm, rohkem fookust ähm, teatud piirkondade äh, majanduslikule arengule ma arvan, et vahel on juba olemas tugevad poliitikad, eh, nii et sellisel juhul on mõistlik eksami tingimuslikkust eh, kasutada, näiteks eh, kui on olemas juba tugev innovatsioonipoliitika, siis ei ole vaja veel eraldi aruka spetsialiseerimise programmi vaja, et Äh, tõukefondist taotleda vahendeid ja ma arvan, et sellel konkreetsel juhul tõepoolest eks anda tingimuslikkus oli mõistlik. nii palju siis äh, meie kogemuste kohta, et äh, on oluline, et see oleks piiratud ja proportsionaalne ja just ähm, eks Äh, äh, et, et just ainult teatud tingimustel kasutada seda eksante tingimuslikkust ja see on oluline ka selleks, et, et vähendada sellist ähm, ülereguleerimist või ülepingutamist reeglitega. Um, ähm kuigi mõnikord muidugi piirkondadel on vaja teatud äh, lisaeeskirju kehtestada. Äh. nüüd, äh, mis puudutab temaatilisi, mm, temaatilist keskendumist, siis meie jaoks oli tegemist väga väärtusliku instrumendiga, et ähm, saavutada suurem mõju ja mm, ja meil ei olnud äh, sellist äh, laia äh, programmi, vaid me lähtusime sellisest sekkumispoliitikast, tõesti vajadusel rakendada instrumente. mida meie õppisime sellest, oli, et vahel võib lähenemine olla liiga tehniline, see tähendab siis, et mõned tegevused, kui valida välja teatud temaatilised valikud, siis mõned äh, Nendes oli põhimõtteliselt keelatud Euroopa Liidu poolt, öeldi, et need ei sobi sellesse temaatilisse eesmärki. nii et ähm, keskenduti just sellele, et mis on see temaatiline eesmärk, mitte tegevustele, mis ähm, mis selle saavutamiseks, ähm, mida selle saavutamiseks läbi viidakse, nii et vahel äh, loen, siis neil oli tõesti nagu liiga tehniline see lähenemine. selles osas, et millised tegevused olid lubatud või mitte, nii et siin võiks olla rohkem paindlikkust, et kuidas neid temaatilisi valikuid täpselt äh, sisuga täita. nüüd äh, lähme mitmetasemelise valitsemise juurde. ma usun, et meil õnnestus äh, perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend olla edukad äh, ka tänu käitumisjuhendile, ähm, siis kaasata rohkem sidusrühmi rakenduskavade elluviimisel. meie riik on juba üsna harjunud sellega, et kõiki kaasatakse, aga usun, et me siiski nägime edusamme rakenduskavade ettevalmistamisel, et rohkem, rohkem erinevaid sidusrühmi kaasati. aga mis puudutab ähm, tulemusi, siis seal olulisi edusamme ei olnud, on ka raske teha edusamme, sest et me soovime, et sidusrühmad mängiksid olulist rolli projektide valimisel, samas on aga oluline tagada ka erapooletus, nii et äh, niimoodi on raske äh, tõepoolest sinu rühmade rolli suurendada, sellepärast ongi nüüd väiksemaks. nii et äh, mm, siin oleks võib-olla vaja leida selliseid instrumente, et, et siis see kõik vastaks rohkem nõudlusele et need programmid tõepoolest teeksid seda, mis tegelikult vaja on. ja samuti, kui vaadata mitmetasemelist valitsemist, siis nagu ka juba kuulsime, nii ma olen nõus, et äh, siin tekib teatavaid kahtlusi nende erinevate äh, tulemuste saavutamise mehhanismide äh, osas, et äh, erinevad fondid oli äh, ähm, neid fonde kasutamiseks erinevateks eesmärkides raske on siin saavutada sünergiat ja kui vaadata ka kahe erineva instrumendi haldamist, siis see toimub täiesti erinevalt. piirkondlikud ja kohalikud valitsused, piirkondlikud kohalikud sidusrühmad ei ole tegelikult kaasatud ühtemoodi nende mõlema puhul ja see takistab samuti sünergia teket ja siis äh, keskendumine tulemustele. ma arvan, et on veel raske öelda, kas see osutub edukaks või mitte, sest äh, üsna raske on praegu näha, kas äh, need tulemusnäidikud, mis oli kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, et, et kui neid mõõdetakse, kas siis nii-öelda tasuks on rohkem vahendeid Äh, ma arvan, et siin on vaja tõepoolest äh, hinnata, äh, viia läbi hindamised selle kohta. et siis saaks nende näidikute põhjal öelda selgelt, et kas see on teema, millele võiks ka järgmisel perioodil rohkem keskenduda või tuleks teha mingeid muudatusi üldiselt arvan, et tegemist on hea instrumendiga ja samuti läbirääkimised, minu meelest äh, siin on üheks äh, õppetunniks, et me peaksime keskenduma rohkem valikute motivatsioonile, mitte niivõrd tehnilistele teemadele ja, ja mõõdikutele. et sellest räägiti palju rohkem, mitte kui äh, kui siis nende valikute motivatsioonist, nii et äh, ma arvan, et ka siin jällegi peaks lähenema vähem tehniliselt ja keskenduma motivatsioonile, et see parandaks ka programmide tulemusi. edasi lihtsustamine. mulle tundub, et siin on tehtud väga head tööd, eriti lihtsustatud kulud. see on minu teemavaldkond, siin on tõesti tehtud väga suuri edusamme, on vähendanud oluliselt halduskoormust. aga võib-olla negatiivne on see, et meil on nüüd neli korda rohkem lehekülgi äh, eeskirjades võrreldes äh, aasta kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, meil on palju rohkem delegeeritud õigusakte, rakendusakte nüüd äh, muidugi võib öelda, et äh, suurem maht ei tähenda veel, et äh, asjad oleksid keerulisemad. nüüd, et finantsinstrumendid, mille kasutamist ka siin kiideti väga täna, ka need näevad ette väga palju erinevaid kohustusi, üsna keerulised eeskirjad, nii et siin on veel palju vaja ära teha, et tõepoolest saaks kasutada EÜS-i tõhusamalt me loodame siis kasutada ähm, nelikümmend protsendi vahenditest ehk siis suurendada seda määra kümne protsendilt. Äh, aga see ei ole alati lihtne, sest neid eeskirju on nii palju. nüüd võib öelda, et eeskirjad on selline liikuv sihtmärk on Äh, pidevalt midagi muutub, komisjon võtab vastu uusi delegeeritud õigusakte, rakendusakte. me peame ootama, kuni seda tehakse. ja see teeb asjad keerulisemaks, sest et äh, vahendite taotlejad äh, ju tahavad ka õiguskindlust, et nad teaksid, milliseid tulemusi peavad nende projektid saavutama. sünergia, ma usun, et siin on teatud edusamme tehtud, meie omas äh, programmis on siis neljas suures äh, linnas äh, ITI-d, mis kombineerivad ähm, siis regio-, regionaalarengu fondi rahastust ja tõukefondi rahastust, kuid need fondid on endiselt eraldi, mis puudutab aruandlust, seda ka siin mainiti nii et nad ei ole ikkagi hästi integreeritud, ma usun, et siin võib veel midagi ära teha, et sünergia oleks lihtsamini saavutatav. ja siis, mis veel takistab sünergiat, on et, et need on liiga palju erinevaid instrumente et küll püütakse äh, näiteks kasutada EFSit või Horisont kaks tuhat kakskümmend, nende raames ei ole aga riigiabi eh, lubatud, samas tõukefondide puhul riigiabi kasutatakse, nii et sihuke keerulisemaks. nii et see kõik on võimalik, aga see on siiski keeruline. meil oleks vaja kuidagi rohkem stiimuleid, et integreerida reaaltööfondide kasutamist ja saame, loodetavasti seda ka tehakse järgmisel perioodil. nüüd finantsinstrumendid lõpetuseks juba rääkisin sellest, et äh, me suurendame nende osakaalu üheteistkümne protsendilt neljakümne neljale. meie oleme arvamusel, et äh, ikkagi rikastel riikidel peaks olema kohustus kasutada vähemalt osa äh, tõukefondidest mm, roteeruvalt nii-öelda. ning äh, kohalike piirkondlike omavalitsuste jaoks oleks ka atraktiivsem, kui nad saaksid rohkem kasutada EFSI just tõukefondide äh, sünergiat. tihtipeale teatakse ka liiga vähe neist erinevatest võimalustest. nii et siin on kindlasti võimalik äh, mõndagi veel ära teha kokkuvõtteks ma arvan, et kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani me tegime tõesti head tööd, et saavutada rohkem tulemustele orienteeritud äh, projekte, aga ma usun, et nii mõndagi on veel võimalik ära teha. ma arvan, et eriti kui me läheneme tõenduspõhiselt, siis suudame me ka rohkem lähtuda tulemustest kui varem. vähem piiranguid finantsinstrumendile jätk jätkata temaatilise fookusega ja ja riigipõhiste soovitustega, need annavad häid tulemusi, luua stiimuleid sünergia jaoks, harmoneerides fonde veelgi rohkem ja vähendades takistusi erinevate direktoraatide vahel. ja samuti tuleks hinnata, kas on mõtet äh, sellele, et on kolm erinevat äh, viisi vahendeid äh, siis jagada. et kui nii Horisont kaks tuhat kakskümmend kui EFSI kui tõukefondid, ähm, siis võib-olla peaks mõtlema, kas, kas sellel on mõtet. nii palju siis minu poolt, aitäh! Thank you, thank you very much, I will give the floor to the next speaker, Mr Hell. aitäh ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja, härra Hail, kes on Altuse direktor Ungarist ja tahaks teile meelde tuletada, et teie esitluse jaoks on ette nähtud kümme minutit. lugupeetud esinejana, lugupeetud külalised, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh ka minu poolt, et äh, saan täna siin äh, üles astuda ja üritan äh, kinni pidada kõneaja limiidist. minu taust on, et ma olen töötanud Euroopa Liidu fondide jaoks ja nendega juba umbes viisteist aastat, ma olen kaks täisprogrammperioodi kaasa teinud tõukefondidega kahe tuhande neljandast aastast alates ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, ma olen nüüd äh, töötanud konsulteer-, konsultandina ja enamasti olen tegelenud siis süsteemsel tasandil ja see, mida see, millest ma teile räägin, seda te näete ka uute määruste puhul ja ma arvan, et te olete minuga nõus, et meil on umbes kolm aspekti, mille puhul on tõesti peamiselt uusi algatusi olnud. esiteks see, et äh, nüüd tõesti keskendutakse tulemuste saavutamisele Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend kontekstis, teiseks äh, on äh, suurendatud territoriaalset lähenemist, ükskõik kas tegemist on mikroregiooni või linna kvartaliga ja kolmas aspekt on siis et tegemist on parema koordineerimisega ja tõhususega juhtimises ja need, kes teid, teist varem selle teemaga kokku puutunud on, teavad, et see ei ole midagi uut, varem on tegeletud näiteks Lissaboni äh, tegevuskavaga, kõik on sellele keskendunud, nii et midagi mm, väga uut siin ei ole, võiks ka öelda, et territoriaalsete lähenemiste puhul äh, on äh, olnud äh, mõned makropiirkondade strateegiad olemas juba enne kahe tuhande neljandat aastat, meil on olnud spetsiifilisi programme, mis on äh, olnud suunatud vaestele piirkondadele või geograafiliselt halvemas olukorras olevatele piirkondadele, meil on olnud liiderprogramm ja kui ma mõtlen Ungarile, siis meil ei ole olnud mitte ainult piirkondlikke programme, vaid ka programme, mis on suunatud haavatavatele rühmadele aga siiski ma arvan, et äh, võib öelda, et nüüd on rohkem detaile, rohkem abi, on äh, rohkem metodoloogilisi ettepanekuid ja suuniseid äh, liikmesriikidele li nende vahendite kasutamiseks ja ka rahastus on olemas ja parem koordineerimine, tõhusus juhtimises, me teame, et lihtsustamine on alati olnud väga oluline teema ma arvan, et me oleme teinud äh, suuri edusamme ja äh, tuleks äh, näiteks hiljem tagasi e, e, erinevate tehnoloogiate kasutamisele ähm, juhtimises, mis väga varsti loodetavasti tegelikkuseks saavad. ja mm, kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei ole tegeldud siin jalgratta leiutamisega, vaid äh, on paljusid asju edasi arendatud, paremini välja töötatud olemasolevaid äh, vahendeid ja see soov Euroopa Liidu tasandil lisaväärtust äh, anda äh, on äh, olnud äh, tõesti selle taga, et keskendutud on äh, tulemuste saavutamisele. kui vaadata praegusi mm, rakenduskavasid, siis võib öelda, et on väga palju muutusi, need on ülikeerulised ja esialgu nad ei olegi trükitud, nad on mingis äh, andmebaasis Brüsselis, äh, arvutite jaoks on nad suurepärased, aga bioloogiliste eluvormide jaoks on nad tõesti väga keerulised tõlgendada. ja selle, see on selle tulemuseks, et et äh, kõigepealt on keskendutud projektidele ja teisalt äh, on olnud selline lähenemine, mis, kus on keskendutud temaatilistele eesmärkidele, investeerimisprojektidele ja eesmärkidele, mis projektidel peavad äh, olema. ja mõlemad lähenemised on vajalikud, aga aga kodanikele äh, nad pigem mõjuvad hirmutavalt, nad ei tahagi tegelikult võib-olla teada, mida me üritame teha ja see on ohtlik äh, ka äh, nende äh, tulemuslikkuse raamistike jaoks, äh, mis me oleme teinud, et äh, rakendamine on muutunud tõesti väga keeruliseks. kui tõesti tahate teada, et kus need eesmärgid tulevad, siis on vaja väga tõhusat aruandluse ja seireprogrammi, ma arvan, et siin tegeletakse sellega liiga palju ja võib-olla järgmisel programmperioodil võiksime läbi vaadata selle programm, Äh, taktikalise lähenemise programmeerimisele ja tahaksin sulgudes öelda, et üks asjadest, millega ma viimastel aastatel olen tegelenud, on Balkani riikide liitumiseelne nõustamine ja parimate tavade vahetamine piirkondliku arengu äh, fondi raames ja mm, mm, me oleme eelmisel programmperioodil neile juba reegleid tutvustanud, aga ma ei julge neile uusi reegleid näidata, sest siis nad võiksid oma liitumistaotluse üldse tagasi võtta. ja kui üritada mingeid järeldusi teha, siis äh, ma arvan, et äh, üldiselt äh, ollakse kooskõlas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend tegevuskavaga. kui vaadata, siis minu enda koduriigi prioriteedid on märkimisväärselt suure äh, vä,, muutunud äh, kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahel, ma peaks ütlema, et need on rohkem isegi muutunud, kui riik ise on muutunud ja teiseks, meil on väga selgesõnaline programmeerimisloogika, programmid on paremini kontrollitavad, paremini tehniliselt ettevalmistatud ja tõsi on ka see, et komisjon on olnud võimeline väga tõhusaid läbirääkimisi pidama liikmesriikidega. see tähendab seda, et Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, Euroopa tegevuskava on kõigis äh, programmides tõesti esindatud ja selle puhul võiks komisjonile tõesti õnne soovida. teisalt aga äh, on olnud väga suuri väljakutseid liikmesriikide jaoks ja ma olen kuulnud, et kõik tõesti kannatasid ähm, raamistiku ähm,, tulemusraamistiku väljatöötamisega. ja see ilmselt näitas ka seda, et programmeerimisega on ühe aasta võrra hiljaks jäetud võrreldes eelmise programmperioodiga, kus me juba ka olime aasta hiljaks jäänud, nii et järgmine kord me peaksime programmeerimist kiirendama, sest äh, kui äh, me aasta kaotame programmide koostamisel, siis äh, see aasta jääb meil hiljem puudu. ning vaadates nüüd tulevikku, ma juba ütlesin teile, et tuleks teha jõupingutusi, et programmide koostamist äh, lihtsustada. meil on äh, praegu olnud tõesti selja taga väga keerukas programmide koostamise aja, aeg. me oleme näinud, et see saab äh, toimida. et meil on, aga ma arvan, et meil peaksid olema sellised programmid, mida me saaksime ka kodanikele selgitada. lisaks sellele, et me meil on tule-, oodatavate tulemuste nimekiri, mis on ära toodud artiklis kuusteist ja palver on kannatlik ja komisjoni aruannetes võib tõesti väga paljusid asju ja programmides võib tõesti väga paljusid asju äh, kirja panna, aga rakendamine on hoopis teine asi, ma olen äh, lugenud ühte pressiteadet, äh, mille komisjoni e-, esindaja koostas selle teema kohta ja et äh, kus on öeldud, et liikmesriigid äh, vastutavad nüüd rakendamise eest. see on õige, aga tegemist on jagatud juhtimisega ja tõesti, komisjon peaks jälgima ja vaatama, et mis toimub. on terve rida võimalusi, kus on, kus äh, programmide rakendamine võib viltu minna võrreldes sellega, mis alguses plaanitud oli ja me ei tohiks seda kahe silma vahele jätta. ja lõpuks üks üldine märkus ja see oli ka komisjoni raportis. Äh, probleemiks ongi see, et äh, minnakse kaugemale, et äh, see tegelikult läheb kaugemale, kui komisjoni raport ette näeb. minu koduriigis hiljuti oli meil üsna ebameeldiv arutelu selle kohta, et miks üldse on olemas ühtekuuluvuspoliitika ja enamus siinviibijatest oleks nõus sellega, et äh, tegemist on kahetise eesmärgiga, ühelt poolt on tegemist investeerimise instrumendiga kogu Euroopa jaoks, solidaarsusinstrumendiga, aga mõned äh, minu koduriigis arutelus osalejatest ütlesid, et äh, tegemist on asjaga, mis on seotud äh, sellega, et ollakse Euroopa Liidu liikmed äh, ja meil äh, peaks olema õigus neid vahendeid saama ja saada ja keegi ei tohiks mingeid küsimusi esitada. ma arvan, et me peame tegema selgeks selle, et tegemist on solidaarsuse instrumendiga, see on instrument selleks, et saavutada seda järjest tihedamat liitu, mida vähemalt osa Euroopa Liidu liikmeid soovivad üles ehitada ja ma arvan, et komisjon, kui toimub arutamine aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kolmkümmend, siis ei unustata ära seda, et ühtekuuluvuspoliitika on äh, üks äh, vahenditest, kuidas vastata nendele ebameeldivatele küsimustele, millega me praegu silmitsi seisame, et kui keegi äh, solidaarne ei ole, siis ta ei tohiks olla ka huvitatud ühtekuuluvuspoliitikast, aitäh! Um, aitäh, suur tänu ja meie järgmine kõneleja keskendub kliimamõõtmele keskkonnamõõtmele ühtekuuluvuspoliitikas proua Irene Luusius. loodan, et hääldasin teie nime piisavalt hästi. sõna on teil. aitäh, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin kasutada eh, oma aega selleks, et tutvustada ühtekuuluvuspoliitika teatavaid eh, keskkondlikke ja kliimaaspekte ja ma keskendun oma töös eelkõige uutele liikmesriikidele ja seetõttu räägin eelkõige neist ka oma esitluses. niisiis, miks on ähm, Euroopa tõukeinvesteeringufondid nii olulised, nad sa-, saavad äh, luua strateegilise raamistiku keskkonnahoidlike tööde loomiseks ja WWF, mille esindaja ma olen, on koostanud äh, raporti mõned aastad tagasi, mis näitab, kui olulist äh, rolli need fondid mängivad selles. võib-olla stiimuliks selleks, et suurendada ressursitõhusust ja liikuda süsinikuvabase majanduse poole ning võib ka pakkuda hädavajalikke investeeringuid äh, looduskapitali, samuti võimaldab see vähendada kahjulikke aineid. nüüd äh, mida ütleb artikkel kuusteist äh, raport, mis on äh, selles äh, valguses oluline? nimelt seda, et investeeringud on muutunud tõhusamaks, fokusseeritumaks, tulemustele orienteerituks, looduspärandit toetatakse ja samuti on antud oluline panus madala süsinikusisaldusega majandusse. CLLD on väga võimas instrument ning ka ähm, piirkondlikus kontekstis on lähenemine koordineeritud, mis on väga oluline just keskkonnale mõeldes, sest et keskkond ei tunne piire, nii et see on tõesti väga oluline piiriülene koostöö. samuti on öeldud, et on oluline, et komisjon rohkem praktiliselt abi osutaks ja samuti on vaja lihtsamat juurdepääsu. mina tahaksin kõiki neid sõnumeid järgmiste minutite jooksul kriitiliselt hinnata. vaadakem kõigepealt efektiivsust, fokusseeritust, tulemusele orienteeritust, mida meie analüüs ja meie kogemused näidanud. meie oleme arvamusel, et äh, eesmärgid ja programminäidikud, näiteks Natura kaks tuhat, on liialt äh, üldsõnalised. Nad ei anna piisavalt äh, suunisi, piisavalt juhtnööre investeeringute jaoks ja meile tundub, et tihtipeale on puudu ka väljund andmed, näiteks äh, Äh, näiteks siis äh, ähm, et siis ei ole kaardistatud äh, äh, siis ökosüsteemi või seda, kuidas on energiat äh, kokku hoitud. see tähendab, et ei ole võimalik korralikult tulemusi hinnata. samuti strateegilised keskkonnahinnangud ei ole piisavalt põhjalikult, et siis ähm, vältida kahjulikku sub subsideerimist. mõned näited on siin välja toodud. näiteks äh, siis navigeerimisprogrammi, mis ei ole hästi koostatud äh, või siis äh, kaitseüleujutuste vastu, mis oleksid, mis võiksid olla paremini koostatud, aga samas on ka positiivseid näiteid mida võib kasutada selleks, et inspireerida ka teisi projekte, et neist tehtaks parandusi. ja samuti kliima süva laiendamine ei ole veel piisav. nüüd teine sõnum, mis on raportis välja toodud looduspärandi kohta. me oleme arvamusel, et fondidel on veel teha edusamme selleks, et tõesti peegeldada äh, seda, millises etapis on lindude ja elupaikade direktiivi ähm, ellurakendamise etappi. siin on suuri erinevusi liikmesriikide vahel. ja me oleme ka arvamusel, et Natura kaks tuhat rahastus peaks olema spetsiifilisem ja rohkem tulemustele suunatud. samuti nagu juba ennist mainitud siis äh, on ka sellist rahastust, mis tegelikult kahjustab Natura kaks tuhat eesmärke, roheline taristu, ähm, see võib siis tegelikult avaldada negatiivset mõju. edasi oluline panus süsinikuvaesele majandusele, kas see on tõsi meie kogemuste põhjal? meil on muidugi kahju, et, äh, et ähm, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides äh, on siis äh, ette nähtud, et kõigest kuus protsenti ühtekuuluvuspoliitika rahastust tuleb investeerida energiatõhususse. tihtipeale on see määr tegelikkuses veelgi väiksem, tihtipeale investeeritakse projektidesse, mis tegelikult lähevad vastuollu Euroopa kliimaeesmärkide ambitsioonidega, näiteks investeeritakse teedesse või fossiilkütustehnoloogiatesse. peale selle me ei näe, et antakse piisavalt stiimuleid jätkusuutlike tehnoloogiate väljaarendamiseks. paljudes riikides eelistatakse biomassi projekte investeeringute puhul, kuid jätkusuutlikkuse standardid ei ole piisavalt ja see võib siis tegelikult minna vastuollu investeeringutega looduskapitali. nagu ma mainisin, jätkusuutlikkuse kriteeriume tihtipeale ei ole ja samuti ähm, ebaviisav süvalaiendamine. tihtipeale võib tegevist, tegemist olla heade meetmetega, näiteks äh, kliimameetmetega, mida rahastatakse, aga Äh, näiteks siis turismitaristu väljaarendamise stiimulid jällegi võivad äh, minna vastuolu kliimameetmetega, nii et äh, sellepärast ongi süvalaiendamine oluline, et ei tekiks selliseid vastuolusid. edasi CLD ja makropiirkonna strateegiad, kas see toimib? meie kogemus on, et CLLD organitel, organitele siis äh, äh, antakse vastutus äh, bioloogilise mitmekesisuse meetmete eest tihtipeale, aga ei ole ekspordivõimekus piisav ja tihtipeale ei ole ka projektide valikukriteeriumid piisavalt läbipaistvad ja kui rääkida makropiirkondade strateegiatest, siis siin ilmselgelt ei ole piisavalt rahastust riikide üleste keskkonnaprojektide jaoks, näiteks Donau programm, ainult seitsekümmend üks miljonit eurot on siin ette nähtud keskkonnameetmeteks. Ähm, nii et ja kui, ja kui me vaatame äh, ja on ka selgelt näha, et tegelikult on siin väga suur nõudlus sellise rahastamise järgi, aga seda ei pakuta. kas on vaja äh, rohkem praktilist abi komisjonilt, jah, tõepoolest see on nii, me näeme tihtipeale, et projektide hindajate äh, ning ähm, teabekeskuste võimekus on ebapiisav, nii et äh, siin oleks tõesti komisjoni abi väga vajalik. ja meie meelest on ka suur vahe, vajadus äh, teadmussiirde järgi, teabevahetuse järgi, näiteks Bulgaaria on väga hea näide, mida võiks jagada ka teiste riikidega ja komisjon võiks selliste teadmiste ja kogemuste vahetamist äh, ka hõlbustada. kas on vaja lihtsustatud juurdepääsu, me arvame, et jah, eelkõige äh, vabaühenduste jaoks tihtipeale on kogu protsess just väiksemate MTÜ-de jaoks väga äh, väga raske, tihtipeale on seal väga palju takistusi, sageli ei ole üldse võimalusi näiteks Ungaris äh, institutsioonidel taotleda rahastust, sest et kogu bioloogiline, ähm, bioloogilise mitmekesisuse vahendid on kõik juba ette nähtud, äh, siis rahvusparkide jaoks ei olegi võimalik millegi muu jaoks taotleda ja siis ähm, EFSI projektide äh, puhul on kaasamenetlus äh, päris bürokraatlik ja see tähendab, et tegelikult ähm, projekti läbiviimiseks äh, ja järelevalveks jääb vähem ressursse. nüüd mis puudutab vabaühenduste efektiivsust, siis positiivne on see, et vabaühendustel on nüüd võimalik ka hääletada, neil on hääleõigus järelevalvekomitees, see on väga hea, sest me saame siin toimida nii-öelda valvekoertena, et näha, kus on kahju, kahjulik riigiabi, me saame toimida ka nõustajatena ning ähm, mitmed vabaühendused ja kodanikuühendused saavad ka pakkuda oma oskusteavet, selle kohta on ka mõningaid häid näiteid. nüüd äh, soovitused meie poolt, meie meelest võiks programm või siis õigupoolest vahendid võiksid muutuda veelgi efektiivsemaks, veelgi fokusseeritumaks, äh, parandades sekkumisloogikat Äh, tavaliselt projektide, projekti tingimused on liialt ähm, ähmased ja ähm, niimoodi ei äh, anda stiimuleid heade fokusseeritud projektide koostamiseks. Äh, samuti on tulemuste indikaatoreid vaja parandada eelkõige, mis puudutab kliimameetmeid ja bioloogilist mitmekesisust. samuti tuleks abiks avalikkuse tähelepanu näiteks äh, Äh, üldiselt avaldamine, et näiteks, äh, äh, näiteks siis reaalajas tulemuste avaldamine, tuleks keskenduda jätkuvalt Natura kaks tuhandele ja need investeeringud peaksid olema kohandatud paremini konkreetsetele vajadustele. nüüd CLLD puhul on vaja kaasata eksperte on vaja parandada ka läbipaistvust, on vaja eraldada rohkem vahendeid riigilastele programmidele. päris kindlasti ei tohiks äh, toetada fossiilkütuseid kasutavaid tehnoloogiaid äh, ega ka tee-ehitust. ja üldisemalt projekte, mis võivad avaldada negatiivset mõju looduskeskkonnale me arvame, et, et komisjoni otsesem abi kindlasti tuleks kasuks, näiteks et ähm, vahetada infot äh, siis kliimameetmete ja bioloogilise mitmekesisuse kohta, aga ka vabanduste kaasamisel ja muidugi lihtsustatud juurdepääs eelkõige äh, vabaühendustel oleks oluline. suur tänu! aitäh! see oli küll väga huvitav äh, sõnavõtt ja nüüd äh, annan sõna härra Korželakile, kas äh, see on piisavalt korrektne hääldus? tegemist, tema on Varssavi ülikooli, ülikoolist Poolast, Euroopa uuringute keskusest. aitäh selle kutse eest, ütleb Äh, härra Korselak. räägin sisulisest poolest, sellest, mis minu arvates toimub Kesk- ja Ida-Euroopas uutest liikmesriikidest ja, ja kuidas äh, ühtekuuluvuspoliitika saaks anda panuse selleks, et äh, parandada nende riikide võimalusi olla konkurentsivõimelisemad avatud üleilmses majanduses. kõigepealt vaadakem seda graafikut, mis näitab, et pärast üheksakümne üheksandat aastat olid nad äh, äh, edukad, nad on, mõned neist on isegi suutnud oma SKT kahekordistada. et need riigid on üldiselt olnud edukad, aga kui vaadata nüüd, mis on toimunud pärast liitumist, siis Ehm, üldiselt on riigid olnud äh, edukad, SKT ehm, kasv pärast äh, kahe tuhande neljateistkümnendat aastat on isegi kõige äh, kõige nõrgemates liitunud riikides olnud kiirem kui Euroop-, vanades Euroopa Liidu riikides aga kas selline areng saab äh, kesta igavesti, see on küsimus, mida me oleme oma uuringutes küsinud, me oleme viinud läbi uuringuid kõigis riikides ja vastus on, et ei, kuna on väljakutseid, mis on kõigi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ees. Nende edu on äh, põhinenud äh, välistel ressurssidel, mis nendesse riikidesse on tulnud väljast. innovatiivsus äh, on endiselt väga äh, halb ja mm, no, need konkurentsivõime välised allikad nagu näiteks odav tööjõud, odavad ähm, tootmiskulud äh, on ähm, juba ära kadumas äh, ja Ukraina ja ka äh, Aasia on tugevateks konkurentsideks sellel alal ja palju on ka demograafilisi väljakutseid, madal sündivus, vananevad ühiskonnad, surve pensionisüsteemidele, see ei ole midagi uut Euroopa Liidus. selliseid riike on veelgi, aga meil on on siin väga suuri ohte ja äh, keskkonnaohud, äh, sellest eelkõneleja rääkis, meil on probleeme äh, keskkonnaga, me ei pööra piisavalt tähelepanu sellele väga olulisele arenguvaldkonnale ja keskmise sissetuleku lõks, see tähendab seda, et väga raske on öö, liikuda edasi sellest keskmisest sissetulekust umbes viisteist tuhat dollarit elaniku kohta, seepärast et selleks on vaja innovatiivsust, vaja on teistsugust arengumudelit SKT alu, kasvu aluseks. ja partnerlus, et mil määral neid äh, probleeme käsitletakse meie enda äh, Äh, kavades, äh, ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavades liiga palju rõhutatakse ja pannakse rõhku ähm, taristule, äh, liiga vähe an-, pannakse rõhku inimkapitali arendamisele sest äh, taristu on pigem vähem olulisem kui äh, sotsiaalne kapital, inimeste teadmised, need asjad muutuvad järjest olulisemaks. kas tegemist on äh, ühtekuuluvuspoliitika vahendite kontsentreerimise või pigem nende hajutamisega, pigem on tegemist hajutamisega, meil on mõningad näited äh, Lõuna-Euroopast, kus äh, on kasutatud ühtekuuluvuspoliitikat äh, ja mm, ei ole tõhusust suurendatud. me kipume samasse lõksu langema, sest äh, kõik soovivad ju kasu saada sellest ühtekuuluvuspoliitikast ja kohapõhised strateegiad teadusuuringute puhul see on tegelikult äh, küsimus, et milline peaks olema teadusuuringute poliitika. ja viimane asi siin, äh, me ei tea, milline on äh, seos ühtekuuluvuspoliitika ja mm, ühise põllumajanduspoliitika vahel. tih-, väga paljudel juhtudel nad vist on pigem vastukäivad tulen selle juurde tagasi viimase slaidi puhul. ja keskkond, mõningad riigid, nagu näiteks minu koduriik, ei soovi tegeleda süsinikusisalduse vähendamisega, me näiteks võitleme tuuleparkide vastu, kuna me kaitseme oma söekaevandusi, aga see on viga, see on ähm, Poolas probleemiks. me impordime, kõneleja vabandab me impordime väga palju vanu äh, autosid äh, Lääne-Euroopas selle asemel, et osta uusi autosid, ka see on probla-, probleem, äh, suurendab äh, keskkonnareostust ja on kohalikul tasandil näha ka liiga suuri investeeringuid, nagu näiteks äh, mõningad äh, veetööt-, puhastusseadmed on äh, liiga suured, neid ei kasutata piisavalt palju ja see on ka näide probleemidest äh, ühtekuuluvuspoliitikaga, et äh, et ehitatakse selliseid ähm, liiga suuri mm, struktuure, mis tegelikult suurendavad äh, kohalike omavalitsuste võlakoormust. tööturupoliitikad äh,, naiste tööhõive kasv on madalam äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kui vanas Euroopas, me kulutame vähem raha tööjõupoliitikale, meil ei ole meil piisavalt arendatud äh, elukestvat õpet, see peaks olema ka üks ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, mida ühtekuuluvuspoliitikas taodeldakse ja mõningates probleemides on probleeme roomade kaasamisega, see ei ole mitte ainult sotsiaalne probleem, vaid ka eetiline ja majanduslik probleem, neid probleeme ei ole äh, suudetud lahendada mingil määral on ähm, need probleemid võib-olla veelgi teravnenud nüüd äh, rände tõttu. institutsiooniline lähenemine, meie oma uuringutes oleme leidnud, et äh, edusammud äh, peatusid pärast kahe tuhande kolmandat aastat, kuna meid, meid oli vastu võetud ja pärast seda siis on vähem edusamme tehtud kui enne liitumist see oli vähemalt see tulemus, milleni jõudis meie ähm, ekspert. tegemist on ka meil abist sõltumise sündroomiga. seda ähm, on leitud kõigi rahvusvaheliste abiprogrammide puhul. see abist sõltuvuse sündroom, ma näit-, nägin seda umbes kakskümmend aastat tagasi Portugalis ja nüüd on see ka Kesk- ja Ida-Euroopas, sest äh, nagu te teate, Portugal äh, on äh, riik, mis kõige rohkem sõltub äh, avalike investeeringute puhul Euroopa Liidu vahenditest ja järgmised riigid on äh, Kesk- ja Ida-Euroopas. nii et see abist sõltuvuse sündroom tõesti vähendab meie enda võimekust võtta tulevik enda kätesse me pigem paneme selle tuleviku Euroopa Liidu kätesse, see on äh, pigem selline mm, sotsiaalpsühholoogiline eh, probleem, et mõned sotsiaalpsühholoogid äh, võiksid sellest äh, pigem rääkida minu asemel, aga domineerivad Euroopa Liidu poolt välja töötatud strateegiad ja Euroopa Liidu rahasid nähakse kui lihtsat raha ning äh, ma olen kahjuks väga äh, kriitiline olnud siin tööhõivepoliitika osas. ma olen nõus, et ühtekuuluvuspoliitika ja kultuuripoliitika tõttu on, äh, põllumajanduspoliitika tõttu on väga palju edusamme tehtud meie riikides. aga pean rääkima ka negatiivsetest asjadest. ja partnerluslepingutes seda ei käsitleta, aga on toimunud mõningane piirkondlik lähenemine, aga me peame nägema seda, et toimub metropolide suurenemine, tekkimine ja kõneleja vabandab, sest tema telefon heliseb. et ühtekuuluvuspoliitika puhul me siis peaksime tegema tööd selle nimel, et muuta psühholoogilist äh, lähenemist ühtekuuluvuspoliitikale, John Butler äh, oli selle kohta välja töötanud oma terminol-, termini, me peame tegelema sellega, et milline on liikmesriikide suhtumine ühtekuuluvuspoliitikasse ja võib-olla pooleteist aasta pärast on meil äh, rohkem järeldusi hinnangud äh, võiksid olla sisulisemad ja vähem formaalsed. ma olen aastaid rääkinud sellest, et hinnangud peaksid olema lõimitud, et me ei peaks äh, hindama äh, regionaalarengu fondi eraldi, sotsiaalfondi eraldi, ühtekuuluvust, põllu, ühte, ühist põllumajanduspoliitikat eraldi, vaid me peaksime vaatama neid tervikuna, vaatama, kuidas kõik need Euroopa Liidu poolsed sekkumised koostoimes kohapeal mõju, mõjuvad, on e, korralik teaduslik metodoloogia ka olemas selleks, aga kui me räägi-, siis meil on e, samasugune valdkondade eraldatuse probleem, nagu meil on ministeeriumis ka komisjonis olemas. ühtekuuluvuspoliitika ei peaks kaotama oma strateegilist perspektiivi see ei saa olla ähm, selline mehhanism, millega lihtsalt lahendatakse mingeid juhuslikke probleeme, mis äh, ükskõik kas äh, siseriiklikul või rahvusvahelisel tasandil välja ilmuvad. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid peaksid saama kasu ka kogu Euroopa Liitu hõlmavatest ettevõtmitest, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu, ma väga toetan selliseid äh, suuri äh, projekte, üle-euroopalisi projekte, aga äh, alati kahjuks äh, mõned riigid jäävad kõrvale ähm, geograafilistel põhjustel või muudel põhjustel ja siis äh, me võib-olla ei saa kasu nendest äh, üle-euroopalistest ettevõtmistest. meid tuleks kindlasti kaasata neisse ja mõned Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegilised eesmärgid, neid ei tohiks nagu äh, mehaaniliselt üle võtta, nad ei tohiks kõigile piirkondadele olla samal määral kohustuslikud näiteks kui tegemist on nutika spetsialiseerumisega, siis meil oleks võib-olla vaja kõigepealt äh, nutikat despetsialiseerumist, enne kui me saame rääkida nutikast spetsialiseerumisest, sellepärast et äh, mõned äh, piirkonnad on kimpus sellega, et nad on jäänud ähm, teatavate vald-, tegevusvaldkondade pantvangiks. nii et äh, ühtekuuluvuspoliitika panus on igal juhul väga suur, aitäh tähelepanu eest! Uh, suur tänu, need olid siis meie külaliste ettekanded, suur tänu neile kõigile! see oli tõepoolest väga kasulik, väga huvitav ja nüüd annan sõna meie komisjoni liikmetele, härra Van Nistelrooy, meie meie oleme nüüd ette näinud sellise korralduse, et teie saate sõna kõige lõpus. kas see sobib teile? Äh, tahate juba praegu midagi öelda? minu esimene küsimus on, kas me saame kõik need esitlused ka paberil? ja need on juba laiali saadetud kõigile riigikomisjoni liikmetele. Oh, I m sorry. They will be circulated. vabandust, siiski veel ei ole, aga need äh, jagatakse laiali pärast koosolekut. ma vabandan. ma mõtlesin, et nad on juba laiali jagatud kas ma nüüd enam rohkem ei tohi midagi küsida, küsib härra Van Nistelrooy. ei, ei, seda kindlasti mitte. meie jaoks on väga oluline, et äh, saaksid teha kokkuvõtted kõigist küsimustest. või no palun, või võite juba praegu küsida, kui soovite, härra Van Nistelrooy Äh, jah, mu küsimus, mitte, mitte kokkuvõte siis. Äh, ma sain väga palju uut ja huvitavat teada. ühtekuuluvuspoliitika psühholoogiast, sotsiaalpsühholoogiast, äh, keskmise sissetuleku lõksust nii-öelda, see on tõesti asi, mille üle pean mõtlema. aga mitte keegi ei rääkinud ähm, siis ühisest äh, haldamisest äh, vahendite äh, koostöös jaotamisest, see erineb äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest. võib-olla peaks sellele rohkem mõtlema. sest et mõned ütlevad, et need on Brüsseli juhitud programmid, aga päris nii see ei ole, nii et see oleks märkus kõigile kõnelejatele. nüüd, mis puudutab territoriaalset koostööd. kuulsime Donau piirkonnast näiteks, see on päris huvitav, sest et tõepoolest, kui tegemist on suure piirkonnaga, siis on palju raskem kindlaks teha, milline on meetmete konkreetne mõju. nii et võib-olla jah, peaks rääkima rohkem territoriaalsest koostööst. ja siis äh, veel üks küsimus on mul selle piirkondade vahelise koostöö kohta meie ameti alguses oli siis strateegiline raamistik äh, äh, ja seal oli ka välja toodud, mida võiksid piirkonnad teha selleks, et teha paremat koostööd. näiteks võiks ette näha, et osa kulutatud rahast läheks koostöö arendamisele, aga sel-, nende vahendite vahet, vahendite kasutamine selleks eesmärgiks on olnud väga vähene, nii et võib-olla saate midagi selle kohta öelda. ja lõpetuseks veel üks märkus. Hollandi esindaja ütles, et mõnikord kulutatakse rohkem eesmärkidele äh, mis on konkreetselt formuleeritud, näiteks sotsiaalfond meil äh, Hollandis on, on siis see keskvalitsus ja siis on piirkondlik tasand, kas saaksite midagi öelda selle kohta, kuidas see täpselt toimib, et kas see on siis ähm, kuidas see täpselt toimib mitmel tasandil, milliseid vahendeid kasutatakse? aitäh, härra Pirinski aitäh, proua esimees ja mul on tõesti mitmeid küsimusi, aga lihtsalt vaadates ajakava. siin on öeldud seitseteist, viisteist kuni kaheksateist, viisteist küsimused ja vastused. kas see tähendab, et meil on nüüd veel pool tundi aega küsimusteks? ma lihtsalt ei taha võtta ära aega teistelt komisjoni liikmetelt. ma tahaksin mainida kolme äh, temaatikat, mis kerkisid, võib-olla saaksid kõnelejad natuke nende kohta midagi öelda. kõigepealt see viivitus kõigi nende eeskirjade, ühissätete, määruse ja nii edasi ähm, ellurakendamisel. siin on ikka veel natuke ebaselgust, et kas nad kõik kehtivad. kui ma ei eksi, siis härra äh, Van Raak mainis seda nii et äh, seda arvesse võttes, kas te näete siin teatud riske projektide puhul, mida viiakse ellu praegusest hetkest kuni programmi perioodi lõpuni, kas siin on mingisuguseid äh, ohte, millega tuleks arvesse võtta? ja siis siin mainiti ka eks ante tingimuslikkust et kui need tingimused ei ole täidetud aasta lõpuni, siis, ähm, siis ähm, on põhjus ähm, projekti katkestamiseks, võttes arvesse, et kõik need sätetud ei olnud veel jõus, siis äh, kas võib-olla peaks mõtlema selle tähtaja üle? võib-olla peaks võimaldama projektid äh, ellu viia siiski lõpetuseks tahaksin üldisemalt küsida asja kohta. viimane kõneleja rääkis ühtekuuluvuspoliitikast, esimene kõneleja rääkis investeeringutest ja nii edasi ja nii edasi. aga millest me täpselt räägime? kui juttu on tõukefondide panusest, panus millesse? aga meil oli ju ka teine kõneleja, kes ütles, et et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 väga huvitav oli kuulata teie ettekandeid, suur tänu nende eest. mina olin nii-öelda varasemas elus linnapea, tegelesin ka ähm, nende teemadega, piirkondliku arenguga üheksakümnendatel aastatel minu kodupiirkonnas. ja kuulsime, et meil oleks vaja lihtsustatud programmitööd. mina, minu kogemus on et tihtipeale püütakse asju lihtsustada. samas äh, ei taheta aga äh, liiga paljusid osapooli või, või, või, või tahete liiga palju sekkuda programmi töösse. minu kogemus näitab aga, et mida rohkem sekkuda, mida rohkem on osapooli, ka kohalikud, piirkondlikud omavalitsused, sotsiaalpartnerid, ettevõtted ja nii edasi, selle tulemuseks on, et tegelikult tulemus on palju parem, sest et äh, kõik löövad kaasa nii et äh, sellepärast mul tekivad teatud kahtlused, kui siin räägitakse, et, et kõike tuleb lihtsustada, sest äh, mulle tundub, et kõike tahetakse siis kesktasandit reguleerida ja ülejäänud tasandil ei pruugi seda üldse vastu võtta. aitäh, äh, proua Mletitš, palun! suur tänu, proua esimees, suur tänu kõigile kõnelejatele väga huvitavate ettekannete eest märkisite ära mitmeid huvi pakkuvad teemad, probleemide takistused ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel. ja mainisite, et Kagu-Euroopas on meil, on meie institutsioonid vähem võimekad kui mõnedes teistes riikides, see tuli teie uuringutest välja ja Peeter, te ütlesite ka, et ähm, et praktikas on raskusi tulemustele keskendumisega, kogu äh, see struktuur, programmide struktuur on väga keeruline, on raske kindlaks teha, mis täpselt tulemused on. mul tekkis küsimus, et millest see tuleb, et meil on kõik need äh, raskused ühtekuuluvuspoliitikaga. mulle tundus, et iga perspektiiv tõi midagi uut. mõned riigid ei suuda sammu pidada uuendustega, näiteks äh, perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, äh, siis äh, ähm, viidi sisse tulemusnäitajad mm, ja palju muid uuendusi, muudatusi erinevates liikmesriikides on aga erinevad äh, meetodid eelarvestamiseks riiklikul tasandil. mõned äh, eelarved põhinevad kuludel, eelarveridadel ei ole programmipõhiseid, projektipõhiseid eelarveid ja seepärast äh, muidugi on keeruline järgida ühtekuuluvuspoliitikat, mis on korraldatud sellisel viisil. ja muidugi ei tohi unustada ka seda, et ühte kuuluvuspoliitikas on ka oluliseks äh, aspektiks äh, see, et äh, et toimub kaasrahastused, osa rahastust tuleb siis riigieelarvest ja sellepärast on oluline seda arvesse võtta, et kuidas, kuidas eelarvet hallatakse, kui meil ei ole programmipõhist eelarvestust ja tulemustepõhist lähenemist riiklik, paindlikkus eelarves, siis on raske ka ühtekuuluvuspoliitikas seda järgida. ilmselt me peaksime midagi selles osas koos ette võtma, Euroopa Komisjon, liikmesriigid, eksperdid. ma tean, Peeter, et sa oled väga aktiivne erinevates liikmesriikides, nii et ilmselt sul on veelgi rohkem kogemusi selles vallas. härra Kursalak, mainisite seda abist sõltuvuse sündroomi. mina näen, et äh, on väga palju ettevõtteid, kes ei taha kasutada Euroopa rahastust, sest nad ütlevad, et reeglid on niivõrd keerulised. lehekülgede arv, mis selgitavad, kuidas neid vahendeid tuleks kasutada, on lihtsalt niivõrd suur, et, äh, et see läheb kõik meile liiga kulukaks. ei olegi mõtet Euroopa vahendeid kasutada ja vahel ütlevad nad ka, et äh, riigiabi põhimõtteliselt lähtudes on kaasrahastamise määr väga madal, näiteks kolmkümmend viis või nelikümmend protsenti ja see ja, ja kuna nad kasutavad Euroopa rahastust, siis nad ei saa madalaid äh, intressimääradega laene, et äh, ülejäänud osa äh, finantseerida nii et sellepärast neil ei olegi mõtet taotleda raha, sest et neil on võimalik võtta laenu, millel on äh, madalam intressimäär ja nad ei pea kogu seda keerulist menetlust läbi tegema. nii et äh, ma ei ole tegelikult üldse nii kindel, et meil tõesti see abisõltumise sündroom on. aitäh, härra Rappa, palun aitäh, see teema on väga huvitav ja see on ka väga ajakohane, sellepärast et äh, praegu ju tegeldakse nende programmidega järgmiseks äh, programmperioodiks ja me saame sekkuda ja neid parendada ja seetõttu mul on ettepanekuid ja küsimusi mõlemaid. ja tahaks küsida teilt järgmist. rääkisime siin palju Euroopa fondidest ähm, ja vahendite ärakasutamisest. ma arvan, et see trend on liikmesriikides olemas. me peame tagama selle, et ähm, nende vahendite puhul on omanikutunne, et kui äh, mingid vahendid on minu enda eelarves, siis äh, ma kasutan neid ettevaatlikumalt, aga, aga Euroopa vahendite äh, puhul on oluline, et nad ära kasutatakse, et kui vahendeid ära ei kasutata, siis nad võetakse koha, vastavalt äh, kohalikult omavalitsuselt ära, ei ole mingeid stiimuleid, vahendeid kokku hoida, vaid äh, te tehakse kõike, mis võimalik selleks, et vahendeid ära kasutada ja siis saa-, jõutaksegi selliste tulemusteni. mõningates liikmesriikides on äh, juhtimine teistsugune, näiteks äh, Äh, Leedus ja teistes Balti riikides on äh, tsentraliseeritud juhtimine, teistes pooltsentraliseeritud äh, ja on veel kolmas rühm väga tsentraliseeritud juhtimine, et küsimus on, et millist tüüpi riikides saavutatakse parimaid tulemusi ja ma räägin siin lõpptulemustest, sellest, kui hästi to-, projektid toimivad, kui rahul ühiskond nendega on ja on öeldud, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ei ole alati õigeaegselt kaasatud. mina sellega nõus ol-, ei oleks, sellepärast et keskvalitsus peab nad kaasama äh, algusest peale tagama võimalikult äh, palju kasu saamist ja liiderprogramm näiteks, ähm, me peame võib-olla sama asju tegema ühtekuuluvuspoliitikas et, et viiskümmend protsenti kogukondadele, kakskümmend äh, ettevõtetelt ähm, ja seitsekümmend protsenti vahenditest peab minema töökohtade loomiseks. kõik on struktureeritud, partnerid peavad kohtuma ja üksmeelele jõudma. ühtekuuluvuspoliitikas aga liikmesriikidel on liiga palju vabadust ja kui äh, on tegemist keskvalitsuse poolt juhtitud projektidega, siis äh, meil on sellised tsentraliseeritud projektid, mida hiljem kritiseeritakse. oluline on, on, et meil oleks rohkem läbipaistvust, avatust, koostööd erinevate sektoritega, mis tagaks selle äh, läbipaistvuse, mida me tõesti alati taga ajame investeerimissuunad on ähm, juba öeldud, et me investeerime liiga palju eilsetesse projektidesse või siis näiteks fossiilkütuste projektidesse. me peame edendama uut tüüpi projekte, uuenevaid energiaallikaid või muid innovatiivseid projekte. ja veel üks märkus, mis puudutab konkurentsivõimet. see on väga oluline teema näiteks nüüd on Prantsusmaa teinud otsuse, mis äh, puudutab äh, äh, autovedajate miinimumpalku. iga liikmesriigi olud on erinevad, maksud on erinevad, sissetulekud erinevad, kulud erinevad ja konkurentsivõime on seetõttu samuti erinev ja seetõttu me peame seda samuti arvesse võtma, aitäh. härra von Mildenburg, palun. Uh, teen äh, väga lühidalt, sest äh, peaks olema ka aega küsimustele vastata, nii et äh, piirduks ühe küsimusega. teatis kindlasti käsitleb ka partnerluslepingute läbirääkimiste tulemusi ja ma arvan, et Euroopa parlament on väga palju tähelepanu pööranud mitmetasandisele juhtimisele. kas teie arvates võeti seda arvesse, kuidas seda rakendati? sest äh, Euroopa Komisjoni äh, teatises tuleks äh, ka protsessi kajastada. äkki te saaksite meile rääkida, millised teie, teie seisukohad on? aitäh ja enne, kui ma annan nüüd sõna ekspertidele, et nad äh, küsimustele vastaksid, äh, annan sõna härra proua von Burschile Euroopa Komisjonist, et äh, tema saaks omalt poolt reageerida. aitäh, väga hindame neid äh, Äh, ekspertide sõnavõtte, me, artikkel kuusteist raport on lihtsalt äh, lühike ülevaade läbirääkimistel toimunust, aga nüüd on vahepeal toimunud erinevaid asju, me näeme, kuidas need läbirääkimised ja kuidas see määrus äh, tulevikus arenevad, me oleme mõningaid probleeme eksante tingimuslikkumisega tuvastanud, me tegeleme sellega, võtame seda arvesse ja mm, see puudutab ka erinevaid asju, mida mainiti siin äh, seoses tulevikuga ja mm, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse olu-, ajavahemikuga. kui tulla tagasi selle juurde, millest rääkis härra Van Raak, et äh, väga palju tähelepanu pöörati EFSI ja Euroopa Sotsiaalfondi sünergiale, struktuuri ja investeerimisfondide sünergiale, need peaksid jääma erinevateks, aga need, neid vahendeid tuleks tõhusamalt kombineerida, me oleme nõus, et me peame väga palju tegema selleks, et parandada sünergiat ja täiendavust nende tegevussuundade vahel ja äh, mis puudutab seda, millest rääkis härra Hall, äh, seal on väga palju investeeringuid väga, või on võimalus võimekust suurendada, investeeringuid paremini ära kasutada, see võimekuse parandamine on väga oluline. see on seotud ka nende probleemidega, millest rääkis härra Van Nistelrooy, et jagatud äh, ühine juhtimine on väga oluline rakenduse, rakendamise puhul. ma loodan, et meil õnnestub tulevikus ka selles režiimis jätkata. ja viimane kommentaar minu poolt. tõsi on, et meil on mahajäämisi ajakavast, kuna me võtsime määruse liiga hilja vastu, aga venimisi on ka tõesti uuenduslike asjade pärast uutes määrustes ja need äh, uuendused on ähm, tõesti tinginud viivitusi, näiteks eksante tingimuslikkus ja nii edasi. me peame sellega tegelema, me peame olema selliste asjade jaoks paremini valmis. me ei tohiks neid äh, olulisi äh, olukorra paranemiseks ikka välja jätta, aga tõepoolest uuenduslikud asjad alati tingivad viivitusi ja rakendamine jääb seetõttu viibima. jah, aga meil on nüüd eks ante tingimuslikkus äh, iga-aastane aruandlus, see on samuti liikmesriikide jaoks äh, keerukas ja meil on see tulemuslikkuse raamistik, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal toimima hakkab. nii et äh, on tõesti äh, väljakutseid, millega oleks vaja tegeleda. aitäh äh, teile kõigile, ma väga hindan seda arutelu. aitäh, ütleb proua Mihhailova, kas Te soovite reageerida, vastata küsimustele, millises järjekorras, kas samas järjekorras härra, härra Van Raag, palun? jah, aitäh, üritan vastata mõningatele küsimustele. mõned küsimused härra von Nistelrooilt. tal on õigus, et me ei näe väga palju siin et piirkondliku arenguprogrammide puhul oleks väga palju piirkondade ülest arengut, mitmeid piirkondi hõlmavaid arenguid. me näeme siin peamiselt ühest riigist pärit partnereid, võib-olla eesmärgiks oli see, et oleks erinevatest riikidest pärit partnereid, seda ei ole saavutatud. mul ei ole mingit analüüsi selle kohta võib-olla kasutatakse Horisonti ja Interregi selleks, et rahvusvahelist koostööd teha ja võib-olla ei ole lihtsalt äh, veel teada see, et äh, piirkondlike programmide raames peaks samuti olema selline äh, rahvusvaheline koostöö võimalik. meil ei ole mingeid mm, piiranguid siin tegelikult viisteist protsenti, mida võib kasutada väljaspool oma territooriumi, on üsnagi suur piirmäär aga kahjuks rahvusvahelisi partnereid äh, meie piirkondlikus, piirkondlikes programmides väga palju ei kasutata ja proua, härra Nistelrooy küsis, et äh, kuidas äh, on olukord ITI-de ja sotsiaalfondiga Hollandis, on meil selline sotsiaalfondi programm, neil oli äh, pakkumiskutse suurtele linnadele, nad said teatava hulga raha ähm, liikmesriigi programmi jaoks, äh, et kasutada ITI-sid koos regionaalfondiga, regionaalarengu fondiga ja see toimib üsna hästi, meil on ühtne pöördumiskoht ähm, me saime, saame tõesti ähm, aruandlust ja kõike organiseerida ühtselt ja omavalitsused on saanud äh, vahendeid kaheks aastaks ja väljavaade on saada veel kaheks aastaks äh, vahendeid, nii et see on hea äh, esimene samm selleks, et neid asju kombineerida. ja härra Pirinski küsis, kas äh, ei äh, tuleks assigneeringuid vabastada, kui ei ole äh, eesmärke saavutatud. meie eesmärgid on saavutatud, me ei ole siin seitsmekümne viieni jõudnud et äh, kui assigneeringud vabastatakse, siis investeeringud äh, on vähem ja need tulevad äh, aeglasemalt, et äh, võib-olla tuleks äh, näha ette rohkem aega eksante tingimuste täitmiseks. et võib-olla mm, saaks seda kommenteerida keegi teine minu asemel ja tsentraliseeritud või detsentraliseeritud, siin oli kommentaare ka ühise juhtimise kohta ma arvan, et piirkondliku innovatsiooni jaoks riikides nagu Hollandis on parem see, kui ei ole liiga range juhtimine, sest muidu on tegemist ainult piiratud võimalustega, me oleme teinud ka teadusuuringuid ja selgunud on see, et detsentraliseeritud rakendamine on innovatsiooni puhul parem ja ka juhtim-, jagatud juhtimise puhul, ühise juhtimise puhul on see, ühine juhtimine on parem, aga võib-olla teistes riikides on kogemused teistsugused. EFSI ja ESIF peaksid olema üksteist paremini täiendavad. ja härra Hail, palun. aitäh, väga palju huvitavaid küsimusi ja märkusi üritan teha lühidalt, sest ma pean ise lennukile jõudma, nii et äh, ainult mõningad äh, asjad siin mm, tahaksin ära mainida. Äh, ühtekuuluvuspoliitika loomus, mm, me oleme korduvalt juba öelnud, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole mingi kingitus või äh, kompensatsioon selle eest, et äh, turgus, äh, turge on avatud, vaid see on investeering meie enda riikidesse, liikmesriikidesse, Euroopa Liitu kui sellisesse. ja ma arvan, et äh, mõningates poliitilistes aruteludes neid väga olulisi põhitõdesid seatakse küsimärgi alla ja me peame sellele vastama. asi ei saa olla nii, et keegi Euroopas lihtsalt arvab, et ühtekuuluvuspoliitika on lihtsalt hunnik raha ja et sellega ei kaasne mingeid tingimusi. kui see nii on, siis peab olema arutelu, mm, tuleb jagada välja ka punaseid kaarte. nii et mul on väga kahju, kui ma näen siin äh, Ehm, et kasutatud on Euroopa raha, aga Euroopa lippu ei ole ehm, pandud, jääb mulje, et tegemist on riigi valitsuste investeeringutega, aga ehm, seitse, kuuskümmend, seitsekümmend või kaheksakümmend protsenti avaliku sektori investeeringutest tulevad tegelikult Euroopa Liidust. et näiteks minu koduriigis on arutelu selline, et majanduskasv oleks null või isegi negatiivne, kui meil ei oleks Euroopa Liidu vahendeid. ja mis saab siis, kui ma vaatan Euroopa, meie õhtuseid uudiseid, Euroopast ei räägita üldse. nii et ma arvan, et äh, meil on siin äh, väljakutseid seoses ühtekuuluvuspoliitika põhimõtetega ja Euroopa Liidu põhialustega, me peame nendest rääkima Äh, see on siis see vastus küsimusele, et miks ühtekuuluvuspoliitika on oluline. ja teine asi, lihtsustamine, mis võiks olla pa-, vastuolus partnerluse ja mitmetasandilise juhtimisega. keegi meist ei rääkinud lihtsustamisest äh, nii, et me peaksime lahti saama siin äh, seirekomisjonidest või äh, piirkondade partnerlusest. mina isiklikult olen alati pooldanud territoriaalseid lähenemisi, kuna seal on ka mitmetasandilise juhtimise aspekte. ma võin ka öelda, et kui me loime, e-, lõime esimese seirekomisjoni esimeste struktuurifondide programmide jaoks, mis meil olid, siis meil olid ähm, hääletavate liikmetena esindatud ka kodanikuühiskonna organisatsioonid ja ma ei tea, kõigis riikides see võib-olla nii ei ole, aga minu jaoks on see tõesti väga oluline. ma ei arva, et kui me räägime lihtsustamisest, siis keegi sooviks äh, nendest elementidest lahti saada, aga ma pean ütlema, et äh, austades äh, erinevaid konstitutsioonilisi traditsioone ja süsteeme liikmesriikides, me peame siiski rõhutama mitmetasandilise juhtimise olulisust et meil on võimalusi äh, selleks, et kaasata piirkondi ja linnu ükskõik millisel tasandil. meil on vaja võib-olla raskeid arutelusid pidada, aga kasutagem neid võimalusi. kõik riigid seda ei tee, on mõningaid integreeritud territoriaalseid investeeringuid, kus äh, seda ei ole tehtud, aga minu koduriigis äh, ma, ma võin öelda, et me näeme pigem arengus tagasiminekut ja mina selle üle küll õnnelik ei ole. rakendamisraskused, eelarve, vahendite ärakasutamise määr, jah, tõsi on see, et mitmeaastane planeerimine eelarve puhul on üks oluline avaliku halduse aspekte, see on kõigis Balkani riikides ja hiljuti Horvaatias on tegemist teemaga, mida on hiljuti käsitletud, on selge kont-, konsensus, et tuleb tegeleda mitmeaastase eelarvestamisega ja kõige parem asi, mida me teha saame, on just nimelt vahendite programmeerimine, just see, mida me teeme ühtekuuluvuspoliitikaga. mina ei arva, et oleks võimalik sellega hakkama saada mingit muud moodi. halvimal juhul on, et siin on see eelarve, nagu teil tavaliselt on, aga nende programmide puhul on vaja mitmeaastast programmeerimist. Ehm, see on olnud, see ei ole olnud väga raske, kuna e, kuna minister sai aru, et need investeer-, need rahad aitavad tal investeeringuid teha. meil on vaja need investeeringud ära teha nii kiiresti kui võimalik, me ei pea neid kokku hoidma, sest muidu nad ei too meile kasu, vaid oluline on neid, seda raha arukalt kasutada ja hästi kasutada. nii et kui kellelgi on vahendite ärakasutamisega probleeme või kui äh, vahendeid raisatakse, siis see näitab äh, riiklike struktuuride nõrkusi, ma arvan, et peab olema mooduseid, kuidas avastada seda, kus äh, tehakse tarbetuid investeeringuid, äh, selle tegemine on võimalik, ma arvan, et me oleme üsna edukalt selliseid juhtumeid avastanud. oluline on aga see, et meil on alati rohkem projekte kui raha, nii et äh, me ei peaks väga rõhutama seda, et me siin tõesti väga kokkuhoidlikud peaks olema ja sellega ma lõpetan. suur tänu ja palun teie proua soovitage midagi lisada jah, mõned äh, punktid, mis seondusid minu esitlusega, kõigepealt partnerlusleping, me näeme seda, kui edasi liigume ja kogu see partnerluslepingu läbirääkimiste läbiviimine on võimaldanud siin äh, väga olulisi sisse, asju sisse tuua, mis puudutab äh, kliima ja keskkonnameetmeid, aga äh, siin tekivad teatavad kahtlused, et kas ei lähe mitte vastuollu sellise sekkumispoliitikaga, mis programmide sees on, nii et see ei ole piisav, aga part-, aga siiski partnerluslepingud on üks samm e-, edasi. Äh, siis territoriaalne koostöö, rahvusvaheline koostöö, kas see äh, tähendab, et ei ole enam nii selget fookust, kui me räägime keskkonnakaitsealastest äh, koostööprogrammidest, siis see sõltub muidugi konkreetsetest eesmärkidest, mis on kavas saavutada. toon ühe konkreetse näite. toona puhul äh, siis programm, mis, äh, mis aitaks äh, Äh, arendada koostööd toonaväärsete riikide jaoks, äh, et vältida üleujutusi, see on muidugi äärmiselt oluline, et need riigid teeksid koostööd, koostaksid ühise strateegia. siin sellel juhul on, on väga selgelt näha, et on võimalik püstitada selge eesmärk ka rahvusvaheliselt. aitäh ja härra Kožak! This approach of investment jah, see investeerimise ähm, lähenemine. küsimus on siin selles, millesse tuleks investeerida, kas äh, kodanike rahulolusse või tulevasesse äh, konkurentsivõimesse, innovatiivsusesse ning meie kui liikide grupi positsiooni maailma praegusel hetkel Euroopa tasandil vähemalt me investeerime eelkõige kodanike heaolusse rohkem kui tuleviku konkurentsivõimesse ähm, või innovatsiooni ja majanduskasvu. Äh, nii, niimoodi me saavutame sellise nõudlusefekti, et äh, soovitakse näha ähm, tulemusi kohe ja, ja pakkumise poole pealt aga on need pikk, tulemused pikemaajalised. makromajandusliku ähm, poole pealt on näha, et äh, praegu nõudluse poole efekt on palju tugevam kui pakkumise poole efekt. see tähendab, et mm, äh, me suurendame avalgusejõulu, me loome raemusi, lasteaedu ja nii edasi, aga me ei tugevda oma konkurentsivõimet ja me ei suurenda oma innovatiivsust, aga me räägime innovaatilisusest ja see on mõnevõrra seotud ka selle keskmise sissetuleku lõksuga, siis mõned uuringud näitavad, et teatud arengutasemeni piisab ähm, inimkapitalist, aga teatavast tasemest on vaja sotsiaalkapital ja meil ei saa saavutada innovaatilisust, kui need, kes haldavad avalikku raha, ei usalda innoveerijat, kui nad ei usu, et, et ta käib rahaga mõistlikult ümber. kui ettevõtja ei usalda teadlast, et ja, ja kui omakorda teadlane ei, ei ei usalda ettevõtteid ja innovaatorit, siis ähm, siis see on väga suur probleem. see usaldus on see, millest on puudu Euroopas. me peame suurendama usaldust ähm, avalikkuse seas, ettevõtjate seas ja nii edasi. ka riskivalmidus on oluline. innovatsioon ei ole võimalik, kui me kardame riski. kui vaadata inimesi, kes äh, rahastavad innovaatilisi projekte, siis nad kardavad risk, riski, eh, nagu kurat kardab püha vett. ilma riskita aga ei ole võimalik innovatsiooni saavutada. hindamised. mida me hindame, kas me hindame oma tegevusi, et neid muuta paremaks või me hindame selleks, et eh, et ise rahulolevalt endale õlale patsutada, et meil oli õigus või kas me hindame selleks, et näidata midagi, midagi väljaspool seisjatele. probleem on selles, et äh, hinnangud on väga killustatud ja põhimõtteliselt on nad loodud selleks, et meile endile näidata, et me oleme olnud edukad äh, ja äh, näidata välismaailmale, et me oleme tõhusad, mis on üks äh, võimalus, kuidas, kuidas siis mm, põhjendada oma tegevusi konkurentidele, kes tahavad ise äh, ühtekuuluvusfondist raha krabada. mitmed poliitikad on äh, väga üldised nii riiklikul, kohalikul tasandil. me näeme tihtipeale piirkondlikul tasandil, et regionaal äh, regionaalarenguprogramm on üldisem kui regionaalarengu strateegia, mis peaks olema otse vastupidi, nii et see Euroopa rahastus äh, kujundab meie mõtlemist, seda, kuidas me mõtleme tulevikust. ja Euroopa Liidu prioriteedid, poliitikad, juhised äh, kujundavad meie strateegiat, meie mõtlemist. me peame mõistma, et äh, et äh, Kesk- ja Ida-Euroopasse tuleb väga palju, aga isegi kõige optimistlikumate hinnangute järgi on see kõigest kümme kuni viisteist protsenti era- Äh, investeeringud, viiskümmend, kuuskümmend, seitsekümmend protsenti on avalik rahastus, aga need investeeringud, mis on, mis tehakse majanduskasvu arengusse, on äh, vähemuses. ma ütlen tihtipeale, et ühtekuuluvuspoliitika meid ei päästa, me peame iseennast päästma, kui me tahame olla konkurentsivõimelised, äh, nutikad, innovatiivsed, kui me tahame oma äh, oma riiki edasi arendada tulevikus ja see ei käi mitte ainult Kesk- ja Ida-Euroopa kohta, vaid äh, teataval määral kas ka Lõuna-Euroopa kohta ja võib-olla ka üldisemalt äh, kogu Euroopa kohta, mis on väga ilus paik, aga mitte alati konkurentsivõimeline võrreldes teiste riikidega. suur tänu! aitäh teile kõigile! kõigile ekspertidele väga huvitavate sõnavõttude eest, see oli tõesti väga põnev mõttevahetus ma tahan öelda, et ähm, täna, tänast päeva ma alustasin äh, aruteluga usalduse ähm, puuduse probleemile. kui me rääkisime ühtekuuluvuspoliitika tulekust, me, siis me mainisime seda usalduse puudumist äh, institutsioonide, liikmesriikide, komisjoni, haldavate asutuste ja äh, ja toetuse taotlejate vahel ja lõppude lõpuks ka Euroopa kodanike ja Euroopa institutsioonide vaheline usaldamatus. nii et äh, minu jaoks oli üllatav kuulda taas sellest teemast usalduse puudumine. see on see, millega me peame tegelema. sest et äh, see on aluseks, vundamendiks sellele rajatisele, mida me peame üles ehitada tulevikuks nii et suur tänu teile, tänan sõna meie raportööridele, kõigepealt härra Pirinski. suur tänu, proua esimees. ja suur tänu veel kord kõigile kõnelejatele, ka vastustest, mis nad andsid meie küsimustele. tulles tagasi dokumendi juurde, mida me arutame, komisjoni teatis artikkel kuusteist räägib, võiks öelda, sellest, et komisjon valmistab äh, ette raporti ja koondab arutelude tulemused, nii et äh, võib öelda vist, et see teadis ongi see raport. ma ei ole päris kindel, kas need kaks mõistet praktikas tähendavad ühte ja sama aga olulisem on see, kuidas mõista teatise pealkirja, sest siin on öeldud investeeringud majanduskasvu ja töökohtadesse, Euroopa tõuge ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine. olen juba maininud, et tekib küsimus, mis see panus on või tähendab, millesse see panus tehakse, sest et ka pressiteade toob välja, et seda panust nähakse tõuke ja investeeringufondide panusena komisjoni prioriteetidesse. ja siin me jõuamegi partnerluslepingute rakenduskavade mm, tegelike eesmärkide juurde. ja sellega ma jõuan ka selle teema juurde, mida puudutasin, et kas me räägime investeeringutest, ühtekuuluvusest või sellest kolmandast mõistest, nimelt tulevikuks valmistumine, siis äh, arvan, et on äärmiselt oluline, proua esimees, et oleks täiesti selge, millest me räägime. me räägime tõukefondidest, mis peaksid teenima majanduslikke, sotsiaalset ja territoriaalse ühtekuuluvuse huve Euroopa Liidus nii et ühtekuuluvus piirkondade vahel. artikkel sada seitsekümmend neli Euroopa Liidu toimimise lepingust ütleb väga selgelt, et Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema erinevate piirkondade arengutasemete erinevuse vähendamine ja kõige mahajäänumate piirkondade toetamine ja me räägime siin väga paljudest erinevatest programmidest, aga kui me räägime tõukefondidest, siis me räägime investeeringutest ühtekuuluvustegevustesse piirkondlikul tasandil. muidugi see ei tähenda, et jagatakse lihtsalt kingitusi ja tegemist on ikkagi investeeringutega. aga tegemist on investeeringuga Euroopa Liitu, Euroopa Liidu harmoonilisemasse arengusse. ja teatis ütleb, kolmandal leheküljel, et kriis on hävitanud need tulemused, mis on saavutatud majandusliku konvergentsi abil piirkondade vahel alates aastast kaks tuhat. nii et kas kõik need partnerlusprogrammid äh,, rakenduskavad kas need olid piisavalt sihipärastatud, et taastada konvergents? kas need äh, üha suurenevad lõhed piirkondade vahel olid piisavalt teadvustatud? ja kas komisjon ja liikmesriigid saavad siin teha koostööd, et neid äh, erinevusi vähendada? vaata siin kolmandal leheküljel toodud äh, graafikut erinevuste vahel erinevuste, erinevuste kohta liikmesriikide vahel. mis puudutab SKP-d, siis ähm, tundub, et ähm, suurt midagi ei ole muutunud alates kahe tuhande üheksandast aastast, võib-olla on asjad isegi halvemaks läinud. kui me vaatame tõukefondide panust, siis on oluline mõista, et seda panust ei saa võrdsustada prioriteetidega mis on leheküljel kaks välja toodud uue komisjoni äh, poliitiliste prioriteetide all digitaalne ühisturg äh,, ühis, siseturg, äh, Euroopa poolaasta soovitused, nii edasi. see ei vii mind selles suunas, milles peaksime liikuma minu meelest ja kui me räägime tõukefondide panusest me ei peaks siin liiga äh, keerukaks asju ajama, me räägime siin tööhõivest, töökohtadest, haridustasemest, elukvaliteedist piirkondade võrdluses. nii et äh, see on see, mida me komisjonilt ootame. ja ma arvan, et neid ootuseid ei ole veel rahuldavalt täidetud ja ma loodan, et komisjoni esindaja ehk viib selle sõnumi tagasi, vähemalt minu poolt on selline sõnum suur tänu, härra Pirinski, härra Van Nistelrooy, palun. Teil on sõna, et teha kokkuvõte neist aruteludest. suur tänu. ma nõustun suuresti kolleegiga tööhõivekomisjonist, sest majanduskasv ja töökohad on ainult üks eesmärkidest, mille me sõnastasime temaatiliseks keskendumiseks äh, perioodil kaks tuhat neliteistkümne, kaks tuhat kakskümmend, tegelikult on see lihtsalt natuke teisiti raamistatud ähm, sisu määrusest. et see on nüüd kõik lihtsalt natukene teistmoodi raamistatud, äh, et see mahuks äh, komisjoni poliitiliste prioriteetide hulka kuidas me peaksime hindama tulemuslikkust, nii nagu komisjon seda tutvustab? liikmesriigid, kohalikud piirkondlikud äh, partnerid ähm,. Mm, milliseid tulemusi nemad on saavutanud, siin on natukene selline pinge nende lähenemiste vahel kui rääkida ühtekuuluvusest kui sellisest, siis äh, see on väga selged eesmärgid, mis on aluslepingutes määratletud, nii et kui vaadata ühtekuuluvust kui lihtsalt investeeringut või sellist mitmekesistamispoliitikat, siis on oluline, et seda tehtaks nii vahearuande raames kui ka, kui ka tulevikku vaadates, äh, tulevaste poliitikate kujundamise mõttes. ma arvan, et äh, see raport annab meile suurepärase võimaluse teha koostööd meie komisjonide vahel. et äh, tulevikuks asju veelgi, veelgi parandada meil oleks selge pilt, millega me tegelikult äh, tegeleme. tegemist ei ole lihtsalt äh, sellise kompensatsiooni eelarvega, ei, tegemist on mitmekesistamisega. et meie sidusrühmad, meie kodanikud, äh, neile anda üht ühesugune stardipositsioon ja seada Euroopa Liit selle keskmesse, mida me teeme, nii et see on see mitmetasandiline juhtimine, millest oleme rääkinud, nii et selles mõttes on see suurepärane, et meil on võimalus seda teha. ja on hea meel selle üle, et liikmetel ja variraportööridel on suur huvi selle vastu. minu jaoks oli väga positiivne, et Ehm, me kuulsime ka nende tehniliste aspekti kohta, mida siin on, mida siin välja toodi arutelus, et eh, kõik see temaatiline kontsentratsioon ja edasi. et neid ehituskividena kasutus on võimalik meie, meie mõtteviisi muuta. minu fraktsioon eh, näiteks ka kasutab seda tulemustepõhist eelarvestamist ja see on väga hea, kui meil on sellised konkreetsed äh, ehituskivid, et liikuda eesmärgi poole. ja see on väga oluline, kui me räägime ka rakendamise aruandest kui me kasutame oma inimeste andeid ja rahalisi vahendeid, siis on selge, et me ei saa neid kasutada igal pool, me peame seadma prioriteete. see piirkondade vaheline koostöö jääb mulle natuke mõistatuseks. kui on võimalik saavutada paremaid tulemusi, siis äh, piirkondade vaheline koostöö ei tähenda, et kõik oleks täpselt eesmärkidel kohaldatud, aga selline alt üles lähenemine äh, peaks andma paremaid äh, tulemusi. ja see on oluline ka komisjoni prioriteetide valguses, kuidas, äh, kuidas nende eesmärkide poole liikuda ja näidata, et meie poliitika annab tulemusi. ja veel viimane märkus minu poolt kindlasti on oluline, et me ka tulevikus peaksime arutama seda juba juulis, meil ongi see võimalus, ma tutvustan ise töödokumenti, kus on mõned põhipunktid välja toodud ja septembris äh, saame juba koostada esimese äh, raporti kavandi. see teostatavuse äh, mõte, Ungari äh, kolleeg tõi seda välja. see entusiasm, et äh, öelda, et nii, me nüüd äh, tegeleme projektiga, mida veel ei ole, ma tunnen sellest natuke puudust ja, ja meie kodanikud ei saa sellest ka aru, et kui me, kui meie poliitikud seda mitmetasemelise valitsemisel sellest ei teavita, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend seal räägitakse võtmetehnoloogiatest, äh, fotoonika ja teised ähm, valdkonnad, mis on meie piirkonnas olulised. inimesed teavad, see on Euroopa lähenemine ja ja me teame, et me peame olema ühtsed, et muidu me kaotame ähm, maailma, ülemaailmses konkurentsis. hea küll, et isegi kui Airbusi ehitatakse kuskil mujal, aga um, aga meie peame siin ikkagi Euroopa tasandil lähenema. kõike ei saa hajutada, vaid eh, midagi tuleb ka koondada kesksele tasandile räägida territoriaalsest äh, aspektist ja ma arvan, et praeguses arutelu etapis on väga oluline ka veenda neid, kes on kriitilised meie strateegia osas, et ka neid kaasata arutelusse. näiteks EFSI on siin ka hea algatus, seal kasutatakse palju, räägitakse palju sünergiast ja selleks, et ühtekuuluvuse eesmärk märki, märgi poole tõepoolest püüeldakse, äh, aga uues ajajärgus. neljakümne aasta pärast äh, on olukord, demograafiline olukord Euroopas selline, et kaks inimest läheb pensionile ja, ja, ja neile maksab pensioni ainult üks äh, noor, nii et see on ka teema, millest tuleb rääkida Euroopa tasandil ma ei tea, võib-olla me suudame ikkagi midagi uut leiutada, uusi võtmetehnoloogiaid, et teha edusamme ähm,. suur tänu kõigile ekspertidele, kes täna sa võtsid, et aidata koostada selliseid ehituskive, millest üles ehitada meie eesmärgid ja ma loodan, et sellest sai kasu kolleegid, kes võib-olla ei ole nii sügavalt jutuvad ühtekuuluvuspoliitikaga, aitäh! suur tänu, ma usun, et tänane kuulamine oli väga oluline samm pikas protsessis ettevalmistamise ja ellurakendamise teel järgmiseks perioodiks. suur tänu kõigile osalejatele ja lõpetan sellega meie tänase koosoleku. Eh, esimees tänab ka tõlke ning me jätkame homme hommikul kell üheksa hääletamisega.